um,. Dear friends. kallid sõbrad. Dear friends, dear colleagues, we would like. kallid sõbrad, kallid kolleegid, me tahaksime oma istungi alustada. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. lugupeetud daamid ja härrad, kallid sõbrad tänase istungiga avame me äh, ühe Euroopa äh, olulisema äh, ürituse, nimelt üheksanda avatud uste nädala ja ma tahaksin tervitada siin regioonide ja linnade esindajaid ning ühtekuuluvuspoliitika sidusrühmade esindajaid, kes osalevad kahe tuhande üheteistkümnenda aasta avatud uste nädalal. mul on hea meel selle üle, et te siin olete ning ma ootan pikisilmi viljakat arutelu teiega, ma olen veendunud, et see arutelu viljast-, Äh, muudab rikkalikumaks meie arusaama ühtekuuluvuspoliitikat poliitikast ning on aluseks meie edasisele tegevusele. ma tahaksin kogu südamest tervitada Euroopa Parlamendi presidenti härra Jerzy Buzekit, Euroopa Komisjoni presidenti äh, Jose Manuel Durao Barrosot, äh, Poola eesistuja nimel tahaksin tervitada proua Špinkovskat ja äh, regioonide äh, komitee äh, presidenti Mercedes Pressot ning ka äh, regionaalpoliitika volinikku Johannes Haani äh,. kallid sõbrad, igal aastal äh, avatud uste äh, nädalal äh, kinnitab äh, seda, et äh, Euroopa jaoks on äh, kohalik ja regionaalne dimensioon väga oluline äh, Euroopa ähm, dünaamika saab tulla ainult äh, altpoolt äh, linnadest, piirkondadest äh, ja partnerlussuhted kohalike ja regionaalsete ametivõimudega, kodanikuühiskonnaga, ettevõtetega ja akadeemiliste ringkondadega igal aastal Euroopa Komisjon, eh, regioonide komitee ning Euroopa Parlament eh, valivad eh, väga hoolikalt välja meie kokkusaamise teema ja ei ole üllatav, et sel aastal oleme kokku tulnud siia selleks, et vaadata, mida saaks ära teha selleks, et edendada majanduskasvu, mida meil Euroopas nii väga vaja on. me vaatame, kuidas on kõige parem Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat ära kasutada selleks, et eh, energiliselt mobiliseerida erasektori ja avaliku sektori investeeringud Euroopa tuleviku hüvanguks. meil on vaja majanduskasvu, mis viib meid kaugemale eh, sellest, eh, mis meil oli enne kriisi väl-, puhkemist. me tahame saavutada konkurentsivõime paranemise. Euroopal on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu ning majanduskasv peab olema arukas, jätkusuutlik ja tasakaasav me kohtume ajahetkel, milles kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika alane õigusloomepakett on komisjoni poolt äh, välja äh, töötatud selleks, et selle üle saaks mõtteid vahetada. viimastel aastatel meie siin Euroopa Parlamendis oleme teinud tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, äh, mis annab meile võimaluse loodetavasti kiiresti kokkuleppele jõuda. head töösuhted regioonide komitee ideega aitavad meid selles protsessis suuresti edasi. nagu te teate, siis äh, parlamendil on nõukoguga äh, koos, äh, koosotsustuse õiglus, õigus ühtekuuluvuspoliitika seadusloome vallas ja ma tahaksin väljendada oma lootust selles osas, et Poola eesistuja pühendumus on midagi, mida jätkavad Taani ja Küpros samamoodi. regikomisjon siin parlamendis on Troikaga juba koostööd alustanud. ühtekuuluvus, ühtekuuluvuspoliitika poliitika kujutab endast investeerimispoliitikat ning eh, seda me kordame kindlasti korduvalt eh, lähipäevadel ähm, see on arukas, jätkusuutlik ja kaasav, aga eh, viisil, kuidas Euroopa Komisjon ja kõik teie seda ellu rakendate, ähm, muudab ühtekuuluvuspoliitika ka usalduse tagamise poliitikaks. Euroopas on vaja usaldust selleks, et arukalt majanduskasvu taaskäivitada. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kaasab meid kõiki ka tulevikus valitsusi, regioone, riikliku tasandi valitsuse, Euroopa Liidu institutsioone, ähm, kohalikku tasandit, kodanikuühiskonda, selleks, et tagada äh, majanduskasv, mis oleks jätkusuutlik ja mis tagaks äh, parema elukvaliteedi kõigile. tere tulemast teile veel kord ning äh, nüüd ma paluksin regioonide komitee presidenti Mercedes Pressot ning pärast seda ähm, regionaal- regionaalpoliitika voliniku Johannes Haani sõna võtta eh, lühikest, lühikeseks tervitussõnavõtuks, aitäh. suur tänu, Danuta. ka mina tahaksin omalt poolt tervitada siin lugupeetud presidente, ministreid, regioonide komitee liikmeid ja kõiki teisi, kes täna saalis viibivad suure rõõmuga tervitan teid siin regioonide komitee nimel üheksandal regioonide ja linnade nädalal, mis langeb kokku regioonide komitee täiskogu nädalaga. sel aastal toimuvad üritused viie päeva, viis päeva pärast seda, kui komisjon kiitis heaks oma õigusloomelise paketi. suur aitäh Danuta Hübnerile, kes võimaldas meil koguneda täna siin täiskogu saalis, tahaksin tänada ka lugupeetud härra president Puusekit ja härra Barrosot ning samuti proua Pienkovskat selle eest, et nad siin kohal viibivad ja ka juba ette aitäh sõnavõttude eest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on meieni iga päev jõudnud halbu uudisuid, ükskõik kas räägime finantsturgudest, eelarve olukorrast või majanduskasvust, tõrjutusest, töötusest. nii et täna rohkem kui kunagi varem peab Euroopa Liit hakkama saama selliste raskustega. seega peavad olema ka selged, millisetel väärtusel Euroopa Liit tugineb ning milliseid töömeetodeid keelt kasutab. härra Barroso, teie sõnavõtust sai, mõistsime me väga hästi eelmisel nädalal ja ka Euroopa regioonid teid sellises lähenemises toetavad. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on näidanud meile tee kätte, aga nüüd pea-, on meil vaja ka vajalikke rahalisi vahendeid üks koma null viis protsenti peaks siis kujutama äh, eelarve SKT-st. ühtekuuluvus, sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus on hetkel väga olulised, tegemist on tõelise eelisega Euroopa Liidu jaoks. tegemist on peamise eeltingimusega, mis tagab meie majandusliku konkurentsivõime praeguses üleilmastumiskontekstis kuid samas on see taga, vajalik ka selleks, et tagada meie kodanike heaolu. ei tohi karta seega seda, et rääkida ausalt ja realistlikult Euroopa Liidu raskustest. vastupidiselt sellele, mida mõned on öelnud selleks, et õigustada vaid siseriiklikele huvidele keskendumist, Euroopa Liit ei kannata ei liigse ühtekuuluvuspoliitika ega liigse ühtekuuluvuse all. tegelikult äh, seavad meid raskustesse hoopiski ebavõrdsused. kuna meie esindame kohalikke omavalitsusi ja regioone, siis äh, mõistame väga hästi, kui suur lisandväärtus on ühtekuuluvuspoliitikal. see poliitika võimaldab rohkem kui ükskõik milline teine Euroopa Liidu poliitika äh, näidata Euroopa Liidu integratsiooni ja ühtlasi reageerida vastavalt kodanike vajadustele. ühtekuuluvuspoliitika on abiks regioonide juhtidele ning võimaldab neil raskustega hakkama saada. majanduskriisi perioodil on ühtekuuluvuspoliitika eriti vajalik, see pakub uusi võimalusi kõikidele neile, kes kriisi all on kannatanud ning see tagab ühtlasi ka investeeringud, mis keskpikas ja pikas perspektiivis taastaksid majanduskasvu, säästes samas energiat, olles innovatiivne. samas pean tunnistama, et olen pettunud tegemist on justkui härjavõitlusega, lihtsalt praegu lehvitatakse meie nina ees seda punast rätikut, mida kujutavad endast makromajanduslikud näitajad, regioonide komitee ning Euroopa Parlamendi ja ka teiste institutsioonide seisukoht nende numbrite osas on jäetud täiesti kõrvale me ei taha kannatada äh, liikmesriikide valitsuste tahte puudumise all. kuidas oleks võimalik majanduskriisi keskkonnas öelda ettevõtjatele, kes investeerivad selleks, et töökohti luua ja kes on arvestanud Sotsiaalfondi vahenditega, et neid kaitstakse vähem kui põlluharijaid või teisi, kellele pakutakse otsest Euroopa Liidu abi isegi kui tegemist on ettepanekuga, mis keskendub koostööle, tuleb oma hääl siiski kuuldavaks teha. tahaksin kiirelt vaadata läbi ka ühtekuuluvuspoliitika positiivsed aspektid, esiteks see on raamistik, mis ühendab viis fondi, see lihtsustab praegust olukorda ning kaasab rohkem erinevaid sektoreid. teiseks tunnistatakse ka partnerlussuhteid omavalit-, kohalike omavalitsuste ning äh, regioonide äh, juhtidega. ühtlasi hindame väga ka lihtsustamise eesmärgil tehtud pingit, pingutusi edasi eh, territoriaalaspekti arvestamine partnerluse lepingutes, kaasates kõiki viite fondi. see panustab kindlasti regionaalarengusse, arvestab terri-, erinevate piirkondade eripäradega ning samuti eh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega luuakse ka uus kategooria, milleks on üleminekupiirkonnad ja lõpetuseks, et sotsiaalfond on osa ühtekuuluvuspoliitikast. nii et äh, rõhutatakse rohkem regionaalset aspekti, on kasutada rohkem instrumente ja äh, tunnustatakse ka seda, et Euroopa Liidu äh, valitsemis alased küsimused on siin võtmetähtsusega. edasi tingimuslikkus, meie usume, et see võib kujutada regioonide jaoks kontrollimeedet keskvalitsuste suhtes. see näitaks, et me nõustume selliste tingimustega ja et samas me oleme valmis näitama, mida suudame teha. sotsiaalfond peab toetama selliseid projekte, mis võitlevad sotsiaalse tõrjutuse vastu, mis äh, edendavad äh, ametialast äh, integratsiooni. daamid ja härrad, väikese sissejuhatava sõnavõtuga ei saa ma võtta läbi tervet nii laia valdkonda, aga tahaksin siiski mainida, millised on meie seisukohad. tahaksin neid selgitada parlamendi presidendile ning äh, komisjoni presidendile ja ka Poola eesistumise vastutavale ministrile arvestades kõiki neid inimesi, kellega me järgmistel kuudel koostööd teeme, tahaksime tagada kõige paremad tulemused ja seega ma ei saa siin jätta kõrvale äh, vajadust äh, selgitada meie seisukohti, mille, mida juba, millega on tööd alustanud juba regioonide komitee. järgmiste nä-, paari nädala pärast ilmselt avalikustame need ka ametlikult. suur aitäh teile kõigile, et olete siia tulnud. suur tänu! sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Herren Präsidenten. daamid ja härrad, kallid sõbrad regioonidest, linnadest, kohalikest omavalitsustest. mul on võimalus siin rääkida meie õigusloomelisest ettepanekust ja kasutan seda võimalust, et teid kõiki Euroopa Komisjoni nimel tervitada ja tänan ka oma meeskonda, kes osales nende avatud uste päevade organiseerimisel. avatud uste päevad on üha olulisemaks sündmuseks igal aastal. tegemist on ettevõtmisega, mis mängib olulist rolli regionaalpoliitika väljaarendamisel, tervitan kõiki sõpru, kes on osalenud üle saja kümnel seminaril ja kahesaja viiekümnel muul sündmusel, mis lei-, on aset leidnud kõikjal. nagu te näete, tegemist on tõesti detsentraliseeritud poliitikaga ja detsentraliseeritud sündmustega, kakssada kakskümmend viis tuhat inimest on saanud võimaluse töötada nende küsimuste kallal, kaasatus, arukas majanduskasv, Euroopa Liidu ja regioonide tulevik, kuidas investeerida Euroopa tulevikku ja nad on välja tulnud vastavate määruse ettepanekutega, mis võtab kokku kõik need elemendid, mida mu kolleegid on siin juba maininud ja mul on äh, hea meel nende sõnavõttude üle, mis näitavad nende positiivset suhtumist. ma olen kindel, et äh, järgnevatel kuudel on meil palju arutelusid ees. meie muidugi ootame seda juba pikisilmi ja mul on selle üle hea meel. viimastel päevadel on makromajanduslik tingimuslikkus tõstatanud äh, palju küsimusi ja viimastel kuudel oleme näinud Euroopas tõelist kriisi ja sündmused liiguvad üha kiiremini edasi. meil on vaja nendele reageerida. uuesti ja uuesti kutsutakse Euroopa Liitu, eriti Euroopa Komisjoni üles reageerima ja tegutsema või vähemalt vastu võtma sanktsioonide meetodit ja meile heidetakse ette, et me ei ole piisavalt äh, tugevalt toimivad. ma arvan, et äh, põhimõte on juba saavutatud, kui liikmesriigid nüüd hoolimata kõikidest võimalustest, mis äh, neil on tegutseda, kui liikmesriigid vaatavad mööda meie ettepanekutest, siis meil peavad olema vastavad sanktsioonid ette nähtud siin ettepanekus, ma arvan, et me peame edasi liikuma, me oleme muidugi avatud kõikidele ettepanekutele ja me arutame kõikide aspektide üle, mis on seotud regionaalpoliitikaga. regionaalpoliitika peab olema jätkusuutlik, sellest peab saama investeeringute, jätkusuutlike investeeringute poliitika, mis avaldab mõju regioonidele ja mis kujutab endast meie kaaskodanike jaoks tõelist lisandväärtust. see on see õigusloomeline ettepanek, mille me oleme teinud, meil on juba ette hea meel järgnevate päevade ja nädalate üle, ma soovin teile väga eh, head koosviibimist ja mõnusat arutelu, aitäh! Like uh, eh, nüüd ma tahaksin liikuda edasi meie peakõnelejate juurde ning esimeseks eh, peakõnelejaks on Euroopa Parlamendi eh, president härra Jerzy Puusek. palun, teil on sõna. suur aitäh! tere tulemast Euroopa Parlamenti teile kõigile! meil on väga hea mi-, meel teid siin võõrustada, sest me teame, et tegemist on regionaalpoliitika kõige suurema foorumiga üle kogu maailma ning äh, Teie päev on ka meie Euroopa päev, sellepärast et me oleme kõik koos siin Euroopa Parlamendis ma tahaksin rõhutada ühte asja, mis on eh, minu arvates kõige olulisem ja see on ka Euroopa Parlamendi arvates kõige olulisem. me peaksime olema nii eh, lähedal kui võimalik oma kodanikele, eriti just nüüd, sest praegusel hetkel ei ole ajad just kerged, eriti just kodanike jaoks. ja teie esindate meie kohaliku ja regionaalse tasandi kogukondi. see tähendab seda, et te olete lähedalseisvad meie kodanikele, et te saate neile selgitada seda, mida meie Euroopa Liidu tasandil teeme. meil on vaja teie toetust, meil on vaja teie nõuandeid, meil on vaja teiepoolset tegevust. ilma teiepoolse tegevuseta ma tahaksin rõhutada seda, et teie olete olnud tõesti väga aktiivsed eh, juba aastakümnete jooksul, aga praegusel hetkel on väga konkreetne ajajärk kätte jõudnud ja selle kontekstis tuleb poliitikute vahelist koostööd parendada, eh, sagendada, selleks et me saaksime oma kodanike huvides tõhusamalt tööd teha. ja ma olen üsna kindel, et me suudame edu saavutada just esmajoones tänu teile Äh, ma olen ette valmistanud siin äh, ühe lühikese kõne, aga ma olen seda teinud oma emakeeles ja äh, nüüd ma hakkangi rääkima oma emakeelt, sest selline simultaantõlge ei ole minu jaoks väga lihtne. lugupeetud daamid ja härrad, ääretult oluline on see, et meie Euroopa tasandil teeksime seda, mida me siin teeme selliselt, et inimesed meie tegevust ka mõistaksid. tegemist on väga suure ülesandega me peame võtma vastu äh, seadusi, me peame otsustama väga küpselt äh, majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste osas, äh, mis meie kontinenti mõjutavad. ja kui me seda teeme, siis me peame mõistma ka seda, mida see kõik meie kodanike jaoks tähendab. nagu te juba kuulsite, lugupeetud daamid ja härrad siis äh, praegusel ajal toimuvad arutelud juba seadusloomeliste ettepanekute osas äh, ja need arutelud toimuvad siis Euroopa Komisjonis Ehm, praegusel hetkel äh, on praeguse äh, programmiperioodi viimased kaks aastat äh, käimas, volinik Haan räägib sellest küsimusest ka täpsemalt. aga mina tahaksin öelda sellega seoses seda, et me peame ühiselt otsuseid langetama. ühiselt siis Euroopa Parlament, nõukogu ja ministrid ja seda esmakordselt ajaloos, seda on ääretult oluline mm, teada. esimest korda oleme me ühiselt vastutavad. Äh, liikmesriikide valitsused, kes nõukogus tööd teevad ning Euroopa Parlament on ühiselt vastutavad. meie siin Euroopa Parlamendis omame täielikku sõnaõigust ja seetõttu on ääretult oluline, et meie siin Euroopa Parlamendis kokku saame teiega selleks, et kuulda ära teie seisukohad nendes küsimustes ääretult oluline on see, et äh, kui me võtame vastu otsuseid, mis mõjutavad äh, kohalikku ja regionaalset tasandit, siis me mõistaksime eelarve küsimuste olulisust. me tahame kõikidele kodanikele, kõikidele ettevõtetele, kodanike, kohalike omavalitsustele ähm, pakkuda parimat, me mõistame, kust tulevad eelarve surved ja pinged, aga me peame mõistma ka seda, et Euroopa Liidu eelarve on väga väärtuslik eelarve ning selle vähendamine äh, võib äh, negatiivselt mõjutada Euroopa Liitu tervikuna. ma tervitan äh, siin äh, härra Euroopa, härra Jose, Jose Manuel Barrosot, Euroopa Komisjoni presidenti, sest see eelarve, millest ma siin just rääkisin, on esmajoonelt koostatud just komisjoni poolt. kõik on komisjoni kätes, nõukogu ja äh, parlament äh, osalevad küll läbirääkimistel, aga komisjon on siiski väga oluline roll. Äh, see eelarve on väga paljulubav, eriti kui võtta arvesse regionaalpoliitika aspekti ja ma olen täiesti veendunud, et härra Barroso räägib ka sellest lähemalt. see kõik on seotud väga tihedalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, sai samamoodi alguse komisjonist. Äh, äh, härra Barroso on selle strateegia looja ja mm, ääretult oluline on eelarve koostada selliselt, et see võimaldaks meil saavutada aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärgid Te, lugupeetud daamid ja härrad, teate kindlasti, mille jaoks see strateegia loodud on. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on loodud, saamaks üle nendest rasketest hetkedest ja probleemidest, mis meil siin mandril on. me tahame parandada konkurentsivõimet, luua uusi töökohti ning edendada majanduskasvu, me tahame luua töökohti oma kodanike jaoks ning kodanikud Äh, peavad ju äh, töökohti enda jaoks kõige olulisemaks. ja seetõttu me langetamegi oma otsuseid selliselt, nagu me seda teeme, me peame mõistma, millised on probleemsed kohad, äh, vähene tootlikkus, riikide suured võlakoormused, töötajate vähene liikuvus, tõkked siseturul ma tahaksin teile, lugupeetud daamid ja härrad, öelda seda, et vaid Eh, siinsamas lähedal leiab aset eh, parlamentaarne ühiskohtumine, eh, milles osaleb ka volinik Barnier. seal osaleb kaheksateist liikmesriiki, lisaks ka Euroopa Parlament on seal esindatud samamoodi Poola eesistujana ning seal kohtumisel arutatakse seda, kuidas ühisturg lõpule viia, kuidas äh, panna ühisturg äh, täielikult ja väga hästi toimima ning äh, kas see, mis seal toimub, on seotud meie regionaalpoliitikaga. kui me tahame edendada oma kohalikke majandusi, siis me tahame, äh, siis me peame liikuma erinevates suundades, aga samas ma tahan öelda ka seda, et meie siin Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Komisjonis mm, toimuvad erinevad asjad, mis kokku sobitades saavad aidata meil kriisist välja tulla seda. kokkuvõtteks, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin öelda äh, mõne sõnaga selle kohta, miks see eelarve on niivõrd oluline. see aitab äh, meie riikidel äh, saavutada majanduskasvu, see aitab kõikidel riikidel seda saavutada, sest et see on äh, majanduslik äh, äh vahend, mis aitab äh, mm, Äh, rohkem investeeringuid äh, Euroopasse saada, kui eelarve seda üksinda teha suudaks. Äh, see võimaldab vähendada tööpuudust, see võimaldab luua uusi töökohti ning eelarve sisaldab endas ka rahalisi vahendeid innovatsioonile ja uutele tehnoloogiatele. raske on ette kujutada seda, kuidas olla ähm, edumeelne äh, ilma sellise rahalise toetuseta me peame regionaalpoliitika raames ka oma investeeringuid samas suunas suunama ning loomulikult lõppude lõpuks on tegemist poliitikaga, mis on näidanud, et ta on väärtuslik poliitika Euroopa Liidu jaoks, ta on pikaajaline poliitika, see on poliitika, mille raames investeeritakse regioonidesse ja regioonidesse investeerimise läbi saame me investeerida ka oma Euroopa identiteeti ja seetõttu regionaalpoliitika eh, peab äh, saama õiglase koha selles eelarves ja lõpetuseks, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin öelda järgnevat. Euroopa Parlament äh, on väga kindel, toetades regionaalpoliitikat, äh, toetades ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Sotsiaalfondi, see on ääretult oluline instrument miljonite inimeste jaoks, kes on töö kaotanud või otsivad praegu uut töökohta tööturul. me toetame tulihingeliselt. me toetame tulihingeliselt äh, seda ja see tähendab seda, et me toetame äh, pidevalt uusi ettepanekuid, äh, mis tulevad Euroopa Komisjonilt, me jälgime seda, mis toimub Euroopas, me otsime ka teiepoolset tuge ja toetust, teie toetust, kes te esindate kohalikke ja regionaalseid kogukondi. ma olen täiesti veendunud, et see üheksas avatud äh, nädal, mis puudutab Euroopa regiooni ja linnu, aitab meid äh, sellel suunal edasi liikuda. Äh, ma olen veendunud, et meie kohtumine on hea uudis Euroopa jaoks, on suurim omanäoline kohtumine maailmas, aitäh! suur tänu! suur tänu, härra president, julgustava sõnavõtu eest ja nüüd tahaksin anda sõna Jose Manuel Barrosole, et tema meie kõigi poole pöörduks. palun, teil on sõna. suur tänu, Danuta. lugupeetud Euroopa Parlamendi president härra Jerzy Buzek, lugupeetud äh, proua minister Pienkovska, kes esindab Euroopa Liidu Nõukogu Poola presi-, äh, Poola eesistumist, lugupeetud Mercedes Presso, regioonide komitee president, kallis kaasvolinik härra Johannes Haan, lugupeetud regioonide, linnade esindajad, regioonide komitee liikmed, daamid ja härrad, suure rõõmuga osalen tänasel avatud uuste päevade üheksandal, üheksandal üritusel tegemist on suursündmusega Euroopa Liidu jaoks, tegemist on hetkega, kus Euroopa riigid ja äh, institutsioonid üheskoos arutavad Euroopa tuleviku üle. mul on hea meel, et siia on kohale tulnud inimesi nii erinevates valdkondades, kes üheskoos tahavad rääkida meie ühtekuuluvuspoliitikast ja Euroopa tulevikust. Teie kohalviibimine siin näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on poliitika kõikidele ja toob kasu kõikidele, tegemist ei ole mitte ainult äh, ühtlustamispoliitikaga, vaid ka majanduskasvupoliitikaga. kümne aastaga on loodud tänu sellele poliitikale terve miljon töökohta. investeeritakse nii väljaõppesse kui ka teistesse valdkondadesse, toetatakse VKE-d, siit loodi rohkem kui kaheksasada tuhat VKE-d tänu ühtekuuluvuspoliitikale viimase kümne aasta jooksul. ühtekuuluvuspoliitika mitte ei aita kõige vaesemaid äh, piirkondi suurendada oma heaolu, vaid see võimaldab ühtlasi kõikidel liikmesriikidel ja regioonidel paremini lõimuda siseturuga, nii et tegemist on solidaarsuspoliitikaga, kuid samas poliitikaga, mis on konkurentsivõime ja majanduskasvu teenistuses Euroopa Liit hetkel seisab silmitsi terve meie ajaloo kõige suurema väljakutsega, tegemist on kõige keerulisema hetkega Euroopa ühenduste loomise algusest peale ja seega peame üksteist aitama, ühendama oma jõud. seega on meilgi vaja suuremat sidusust, paremat valitsemist Euroopa Liidu tasemel meil on vaja, et meie poliitikad üksteisega paremini kokku läheksid, samuti et ühtekuuluvuspoliitika, majanduspoliitika ja tööhõive poliitika ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üksteisega paremini kokku sobiksid. nagu ma ütlesin ähm, hiljuti ka Euroopa Parlamendis, nimelt vaid üheskoos suudame me väljuda praegusest majandus- ja sotsiaalsest kriisist vaid üheskoos, kasutades ära kõiki oma võimeid, suudame me rakendada ellu vajalikud meetmed kiiresti ja tõhusalt. tahaksin siin avaldada austust kohalike ning piirkondlike omavalitsuste tehtud jõupingutustele. Vi-, linnade ja regioonide panus on siin absoluutselt vajalik selleks, et me saaksime ehitada üles koos äh, vastutustundliku äh, stabiilse majanduskasvu tagama solidaarse Euroopa Liidu. majanduskasv ja konkurentsivõime Euroopa Liidus ei eksisteeri ilma äh, majanduskasvu ja konkurentsivõimeta regioonidest vastutustundlik ja stabiilne Euroopa Liit on ka paremini valmistunud kriisidele lahenduse leidmiseks ja seega paremini ette valmistatud ka tulevikuks. seepärast eh, kahekümne esimesel juulil tehtud otsused, mille tegid siis valitsus ja riigijuhid, on nii väga olulised kui selle reformi ratifitseerivad kõik liikmesriigid, ma loodan, et see juhtub juba kiiresti, siis on võimalik fondil panustada pankade rekapitaliseerimisse, kuid samus, samuti äh, sekkuda teisestel turgudel selleks, et vältida äh, kriisi levikut. kahekümne seitsmendal septembril kiideti heaks kuus pakk, mis äh, reformib äh, stabiilsus- ja kasvupakti nüüd on meil äh, olemas see vajalik integratsiooni ja distsipliini segu. ilma kriisi lahendamata Eurotsoonis ei suuda me tagada vajalikku äh, usaldusväärsust, mis on Euroopa Liidu majanduskasvule tervikuna nii väga vajalik. nüüd tänu kahekümne seitsmendal septembril vastu võetud otsusele on võimalik rääkida e liikmesriikide eelarvetest enne, kui need liikmesriikides heaks kiidetakse ja oluline, et sellesse töösse oleks tihedalt kaasatud ka regioonid. nii et selles paktis mainitakse ka teie regioone. Need meetmed on väga vajalikud, kuid neist ei piisa ja sellepärast eh, rääkides oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus, eh, kutsusingi ma üles looma ambitsioonikamat Euroopa Liidu, mis tagab selle, et meil on tõhus Euroopa Liidu raamistik, tänu millele me saame hakkama praeguste raskustega, loomulikult Kreeka kriisiga, aga mitte ainult, ka äh, ennetades kriisi levikut, äh, ükskõik, kas me räägime riigivõlakriisi levimisest või pangandus- ja finantskriisi levimisest. majanduskasvu nimel on meil vaja stabiilsust, kuid stabiilsusmeetmetest ei piisa, meil on vaja ka majanduslikke stiimuleid, mis tähendaks, et teinekord me peame juba ennetama selliseid meetmeid ning samuti parandama ka valitsemist Eurotsoonis ja Euroopa Liidus tervikuna ja just nimelt sellepärast või selle kallal praegu Euroopa Komisjon tööd teebki suurema distsipliini ning stabiilsuse nimel võetavad meetmed on mõttekad vaid siis, kui nad toovad kaasa ka majanduskasvu, mis on jätkusuutlik ja loob töökohti, sellepärast komisjon praegu kaalubki seda, kuidas muuta mõningaid struktuurifondides ette nähtud meetmeid. Kreeka puhul tegin, võtsin, võtsin vastu otsuse luua rakkerühm mis otsustas siis suunata viisteist miljardit eurot ainult, ainuüksi Kreekale. tulime välja ka uute kaasrahastamisreeglitega nende liikmesriikide tarvis, kellele, kes on saanud abi makromajanduslikest programmidest ja ma loodan, et liikmesriigid kiidavad meie ettepanekud kiiresti heaks kõik see, mida komisjon on teinud, näitab, et ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid on olulisemad kui kunagi varem selleks, et äh, tagada majanduskasv, majanduskasv, mis loob töökohti eelkõige noortele eurooplastele, kelle hulgas on praegu äh, tööpuudus talumatult kõrge ja kes on äh, täiesti traagilises olukorras. noored eurooplased ei usu enam oma tulevikku majanduskasv saab taastuda vaid siis, kui ka töökohti hakatakse looma, kriis ei lõpe enne, kui tööpuudus ei ole tuntavalt vähenenud Euroopa Liidus. samas on meil vaja ka rohkem võrdsust, samal ajal kui me nõuame kodanikelt ohvrite toomist, peavad nad nõudma, mõistma seda, miks nad peavad selliseid ohvreid tooma. sellepärast ongi komisjon teinud ettepaneku maksustada finantstehinguid, ka finantssektor peab kandma oma vastutuse koormat. see on oluline nii võrdsuse kui ka usaldusväärsuse tagamisel Euroopa Liitu. daamid ja härrad, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on näidanud kätte meile suuna, nimelt on meil vaja arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu. ma rõõmustan selle üle, et Euroopa Liitu regioonid on juba võtnud omaks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. daamid ja härrad, maailm muutub hetkel väga kiiresti ja Euroopa Liit ei saa lubada endale paigal seismist, me peame oma poliitikat edasi arendama, tuleviku, ühtekuuluvuspoliitika tulevik äh, ei saa olla isolatsioonis. sellepärast ongi Euroopa Komisjon tulnud välja ettepanekuga kaasajastada meie ühtekuuluvuspoliitikat. põhimõtted ja väärtused on täpselt samad, kuid meil on vaja mõningaid instrumente oma poliitikas kaasajastada. me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika läheks kokku Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. seda selleks, et tagada korralik finantseerimine järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. kindlasti ei ole kerge arutada järgmist Euroopa Liidu eelarvet, ilmselt on väga raske hetkega, eriti kui me vaatame, millised on, milline on eelarve olukord enamikes liikmesriikides, seega me peame selgitama, miks Euroopa Liit on oluline, miks üks euro, mis on kulutatud, mille kulutab Euroopa Liit, on mõttekam kui üks euro, mida kulutatakse siseriiklikult. me peame tagama toetuse Euroopa Parlamendi äh, poolt, kuid ka samas liikmesriikide poolt, sest et otsus tuleb võtta vastu ühehäälselt. sellepärast on vaja ühtekuuluvuspoliitika siduda veelgi tihedamalt Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ning stabiilsuse kasvupaktiga. me tahame süsteemi, mis oleks võimeline minevikust õppima, me peame siseriiklike eelarvete koordineerimisega minema kaugemale, võttes arvesse makromajanduslikke vajadusi. meil on vaja tugevamat Euroopa Liidu valitsemist, ei saa lubada äh, tervet rida erinevaid poliitikaid meil oleks vaja selget, koordineeritud Euroopa Liidu valitsemist ja selle tarvis on meil vaja ka eelarvepoliitikat koordineerida. ma usun, et see lähenemine on õiglane, see on ka järk-järguline ja see, sellest võidavad kõik. tegemist on jagatud vasta-, vastutusega. eesmärgiks on tagada see, et ühtekuuluvuspoliitika kulutuste tõhusust ei lõhuks makromajanduslikud otsused, see tähendab, et meil peab olema vastutuskultuur, solidaarsus. Euroopa Liidu eelarve ja eriti struktuurifondid peavad selles osas olema esirindel ja see on võimalus ühtekuuluvuspoliitikale endiselt äh, tagada majanduskasv, meil on vaja avatumat süsteemi ja just nimelt sellepärast keskendume eriti kõige vaesematele piirkondadele, me oleme loonud ka uue ülemineku piirkondade stra-, äh, kategooria, need on regioonid, kus järk-järgult vähendatakse äh, abi seda siis piirkondades, kus SKT on seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. seda pidime me Euroopa Komisjonis pikalt arutama, see ei olnud midagi iseenesestmõistetavat, aga see on parim viis tagamaks meie ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika eh, kestmajäämine. ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika ei ole mitte ainult eh, abi andmiseks kõige vaesematele, vaid tegemist on kõikehõlmavale poliitikale, mis, millel on mõte nii solidaarsuse vaatenurgast äh, kui ka, kui ka muu, muud moodi. sest et lõppkokkuvõttes see kõik aitab kaasa meie eesmärgile, milleks on ambitsioonikam äh, regionaalpoliitika Euroopa Liidu peamiseks kapitaliks on just nimelt inimressursid ja seega me tahame, et Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid suurendataks selleks, et seda ka saaks suurendada ka kulutusi väljaõppele, töökohtade loomisele ja nii edasi, me tahame vähendada bürokraatia koormat, eriti väikestele ettevõtetele. omal algatusel tulin välja ettepanekuga, võtsime ka vastu selle otsuse Euroopa Komisjonis ja tahaksin siinkohal tänada kõiki oma kolleege, et me kiitsime heaks ühtsed reeglid kõikide fondide osas, ma arvan, et see lihtsustab oluliselt meie instrumente. me tahame kaasajastatud regiona-, äh, ühtekuuluvuspoliitikat, mis toob kaasa majanduskasvu ja tõhusamat ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks tõhusa ja vastutustundliku Euroopa Liidu ülese solidaarsuse aluseks. ma tahaksin teid üles kutsuda, eh, nimelt mainis seda ka härra Puusek, tegemist on väga keerulise hetkega Euroopa Liidus. ja seega on oluline, et teie, kes te ka juhite Euroopa Liitu, ehm, räägiksite Euroopa Liidust oma regioonides ja et te annaksite märku oma keskvalitsustele, kui oluline regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika on, tegemist ei ole äh, rahaga, mis läheb kuhugi Brüsselisse, tegemist on rahaga, mis läheb Euroopa Liidu reg-, regioonidele, põlluharijatele, töötajatele, kõigile neile, kes tahavad äh, tulevikku Euroopale. ka kõikidele neile, kes kardavad, et nad võivad tööst ilma jääda, nii et tegemist on investeeringuga Euroopa Liidu tulevikku väga oluline on äh, suurendada regioonide ja Euroopa Liidu institutsioonide äh, vahelist ähm, sellist erilist suhet. regionaalpoliitikat ei ole Euroopa Liidus liiga palju, ei ole ka ühtekuuluvust liiga palju. ega ka Euroopa Liitu ei ole liiga palju, meil on vaja rohkem solidaarsust, rohkem vastutustundlik ehk siis rohkem Euroopa Liitu, suur aitäh! suur tänu, president, et te olite nii selge, kui te rääkisite Euroopa lisandväärtusest, mis tuleneb regionaalpoliitikast, suur tänu. tahaksin nüüd kutsuda üles äh, proua Elžbieta Pinkovskat äh, Poola eesistuja nimel ka oma arvamust väljendama äh, Euroopa Liidu regionaalpoliitika osas. E, suur tänu, daamid ja härrad. mul on väga hea meel siin täna sõna võtta sellel täiskogul, millega kuulutame avatuks üheksandad avatud uste päevad. olen osalenud juba mitu aastat nendes ettevõtmistes ja töötanud regionaalsel tasandil ja neli aastat olen juba regionaalarengu minister Poolas. eriti oluline on praegu eelarveteemaline arutelu, regionaalpoliitika teemaline arutelu Euroopas ja kui me vaatame praegust konteksti, siis tekib küsimus, milline on regioonide ja linnade panus strateegiliste eesmärkide saavutamisel. regionaalpoliitika kahe tuhande neljateistkümnendaks kuni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks juhatab sisse arutelu, mida me peame poli-, selle poliitika tuleviku üle, me oleme seda hetke pikka aega oodanud ja me teame, et selle õigusakti ettepanek on nõudnud palju jõupingutusi ja eelnevate eesistujate tööd. eelkõige tahaksime, et kõik see, mille üle on arutatud, kogu see pärand leiaks äh, kasutust. tahaksime tänada komisjoni presidenti, et äh, ta on seda programmi meile esitlenud ja et ta võtab liikmesriikide panust arvesse meil on mitmeid ootusi, regionaalpoliitika peab olema seotud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, tegemist peab olema kaasaegse tõhusa strateegiaga ning see peab olema suunatud kõikidele Euroopa regioonidele, kellel seda vaja on. tuleviku arutelud regionaalpoliitika üle on tavaliselt olnud nõukogu juhatuse all ja järgmine selleteemaline kohtumine toimub homme, pärast seda on üheteistkümnendal oktoober üldasjade nõukogu, kus samuti seda küsimust arutatakse ning pärast seda hakkame arutlema juba töörühmades. nagu te näete, on ajakava väga tihe ja eesistujate trio kavatseb veelgi arutelusid kiirendada, et me saaksime võimalikult kiiresti selle paketi suhtes järeldustele jõuda. vähemalt selleks hetkeks, kui me võtame vastu Euroopa Liidu eelarve, kahtlemata peavad meie ühised eesmärgid olema öö, igasti ühtekuuluvuspoliitikat toetavad alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale. oktoobrist on Poola eesistujal praktiliselt ainult kaks kuud, et see projekt lõpule viia, nii et põhilised otsused võetakse vastu Taani ja seejärel Küprose eesistumise ajal. muidugi kavatseme kompromiss äh, saavutada mitmes äh, valitud valdkonnas, et liikmesriigid ja linnad ja regioonid saaksid äh, programmeerimisega kiiresti pihta hakata. Need valdkonnad ja strateegiline programmid, temaatiline kontsentreerimine, tingimuslikkus ja regionaalne areng ning mõned küsimused, mis puudutavad ka territoriaalset koostööd Euroopas. nii et enne veel Poola eesistumise lõppu kavatseme esitleda nõukogule dokumendi, mis võtab arutelud kokku kõikides nendes teemades, tahaksime ka koondada kõik regionaalarengu ministrid kuueteistkümnenda detsembri nõukoguks, et me saaksime arutleda strateegiliste teemade üle, mis on äh, eelnevalt siis välja toodud. küsimus, äh, mis teil kindlasti kõigil on juba tekkinud, on see, kuidas linnad ja regioonid saavad Euroopa Liidus olla kaasatud äh, nendesse läbirääkimistesse, kuidas nende roll peegeldub äh, ühtekuuluvuspoliitika alastes otsustes. tahaksin veel kord ja siin ka esimest korda rõhutada, et Poola eesistuja eesmärgiks on tugevdada Euroopa poliitika regionaalset ja territoriaalset mõõdet. kui me tahame koos liikmesriikidega palju laiemat lähenemist äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale ja me tahame, et linnatemaatika oleks meie arutelusse kaasatud. viimaste aastate jooksul oleme näinud, äh, kuidas meil on tekkinud sotsiaalne ja majanduskriis. me tahame, et äh, väljakutsed Äh, oleksid äh, võrdselt jaotunud. me peame keskenduma regioonide vajadustele äh, eraldi. ühtekuuluvuspoliitika, millest räägib ka komisjoni dokument, on kaasatud ja meil on ka terve hulk äh, instrumente, mis lubavad äh, linnamõõtme kaasamist. alates juulikuust peale on Poola eesistuja äh, alustanud erinevate seminaride ja kohtumiste organiseerimisega, kus neid küsimusi arutatakse nii liikmesriikide kui ka regionaalsete ja kohalike omavalitsuste esindajate vahel. selles kontekstis saame me tõstatada juba teatud küsimused, kõigepealt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia rakendamine regionaalsel tasandil, Ungari eesistuja tegi ülevaate võimalustest selles valdkonnas, me püüame leida ka tõhusaid instrumente, et toetada kohaliku ja regionaalse tasandi arengut ning soodustada regionaal- ja linnapoliitika vahelist jaotumist ja äh, nende kaasamist ka Euroopa Sotsiaalfondi tasandil. me oleme loonud äh, ka kontaktpunktide võrgustiku linnade arengu edendamiseks. pärast seda on meil mitmed instrumendid nagu Epson ja Urban, mis lubavad äh, jätkata nende meetmetega ja Euroopa linnade võrgustiku loomine. tahaksin teile soovida head osalemist kõikides nendes sündmustes, mis Poola eesistuja on ette näinud ja kahekümne neljandal, kahekümne viiendal oktoobril leiab aset Euroopas konverents, mis puudutab regionaalpoliitikat. ja kuu aega hiljem, kahekümne neljandal novembril on Poznanis kõrgetasemeline konverents Eh, mis eh, toimub siis eh, linnade teemal. meil on seal kohalike tasandite, regioonide esindajaid ja ka regioonide komitee esindajad. Poola eesistuja loodab, et linnad ja piirkonnad osalevad arutelus poliitika tuleviku üle, me tahame äh, kõiki hääli kindlasti kuulda. me tahame kuulda regioonide ja kohalike omavalitsuste häält ja iga hääl loeb meie arutelus, aitäh. E, suur aitäh, lugupeetud e, minister, teile. E, ma tahaksin öelda, et me oleme lõpetanud esimese ametliku osa meie kohtumisest. ma tahaksin tänada äh, äh, kolme institutsiooni esindajaid äh, nende sõnavõttude eest, nende pühendumuse eest ning nüüd ma tahaksin liikuda edasi meie kohtumise teise osa juurde, mida modereerib Jackie Davis, niisiis suur aitäh teile veel kord, presidendid ja eesistuja! Very... suur aitäh, proua Hüübner, teile. taha, tahan tänada ka meie peakõnelejaid selle eest, et nad nii inspireerivalt kõnelesid. mina olen Jackie Davis ning mina modereerin meie arutelu järgmist osa ja kõnelejad on rääkinud siin sellest, millist rolli nad tahavad, et regioonid ja linnad mängiksid ühtekuuluvuspoliitika tuleviku läbirääkimiste osas. me tahame seda arutelu täna siin alustada ning kaasata nii palju teist kui võimalik nendesse aruteludesse. me keskendume eh, täna pealelõunal kolmele peamisele teemale Need äh, kõik puudutavad Euroopa tuleviku investeerimist äh, ja arukat jätkusuutlikku kas-, kaasavat majanduskasvu. me räägime kolmest teemast, mida mainisid meie kõnelejad ka juba, nimelt Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvuspoliitika, kuidas nende vahel äh, sidemeid parandada, niisiis see, lisaks teiseks parem tulemuste tagamine, kuidas tagada investeerimistest, investeeringutest võimalikult palju kasu ning äh, lisaks kolmandaks äh, geograafilised aspektid ja selle olulisus äh, ähm, poliitikate väljatöötamisel ja strateegiate väljatöötamisel, aga enne kui me sinna jõuame, siis ma tahaksin öelda, et praegusel hetkel on ühtekuuluvuspoliitika osas väga mm, oluline hetk, komisjon võttis eelmisel nädalal vastu Ähm, asjaga seotud äh, ettepanekuid ja ma annaksingi sõna volinik Haanile, et ta räägiks nendest ettepanekutest ja nende mõjudest tulevikule ning siis me saame äh, üksikasjalikumalt nendesse teemadesse veel laskuda, niisiis kõigepealt saab sõna äh, härra Haan. Suur aitäh, Jackie, teile, lugupeetud presidendid, minister, Euroopa mm, Parlamendi saadikud, regioonide komitee esindaja ja äh, regioonide ja linnade esindajad, nagu alati on väga hea meel täna siin teiega olla, selleks et jagada teiega äh, väga olulisi äh, teemasid, mida me peaksime lähipäevadel koos arutama. ja ma arvan, et need vaata tõsta päevad on heaks võimaluseks näitamaks, kui olulised on piirkonnad ja linnad Euroopa jaoks, eriti just regionaalarengu valdkonnas. sel aastal eh, leiavad äh, avatud uste päevad äh, aset, äh, nagu siin juba öeldud, on väga olulisel hetkel strateegiliselt kõneldes, sest eelmisel nädalal võttis komisjon vastu uue õigusloomepaketi ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. regionaalpoliitika volinikuna ähm, meeldib mulle üldiselt see ettepanek, mis praegu äh, laual on, äh, see vastab äh, üldiselt nendele eesmärkidele, mille mina endale ja minu meeskond endale seadsid. see pakett tuleneb aruteludest, mis on toimunud pärast viienda ühtekuuluvusraporti avalikustamist, enne, kui ma hakkan teile rääkima ühtekuuluvuspoliitika uutest elementidest, tahaksin teiega veel mõningaid mõtteid jagada. ühte kuuluvuspoliitika töötab, ühtekuuluvuspoliitika panustab suuresti majanduskasvu ja töökohtade loomisesse. ja meil on ka tõendeid selle kõige kohta. alates aastast kahe, kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus üks koma neli miljonit töökohta loodi äh, juurde ja see tähendab seda, äh, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on need töökohad loonud ja kolmkümmend kaheksa tuhat neist olid teadusuuringute vallas. ja Euroopas on toimunud suured muutused, me äh, oleme läbi elanud suure finants- ja majanduskriisi, äh, järjest suureneb äh, surve riigieelarvele ja meelsus on Euroopas ka muutunud, euroskeptilisus on tõusuteel, aga teisest küljest on Euroopa juhid võtnud endale vastutuse uue algatuse näol selleks, et edendada konkurentsivõimelisemat majanduskasvu, kaasavamat majanduskasvu. ja seda loomulikult Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames. seda kõike arvesse võttes on üsna selge, et me ei pea ühtekuuluvuspoliitikat hoidma mitte ainult Euroopa projekti keskmes, vaid me, et me peame seda ka tugevdama, muutes selle arukamaks ja paremaks ja sellepärast oleme me toonud sisse oma ettepanekus ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ähm, uued elemendid, see puudutab siis perioodi pärast aastat kaks tuhat kolmteist, me tahame, et ühtekuuluvuspoliitikast saaks Euroopa Liidu peamiseks äh, int-, äh, investeerimismeetmeks, äh, mis aitaks kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada. me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika oleks poliitika, mis on mõeldud kõikidele regioonidele ja kodanikele, mis aitab teha investeeringuid, mis tagaksid äh, töökohtade loomise ning äh, majanduskasvu. Äh, me tahame ka saavutada edusamme sellega seoses, kuidas ühtekuuluvuspoliitika oma tulemusi saavutab, kuidas me seda saavutada tahame, kõigepealt riigi investeeringud peaksid olema suunatud esmajoones investeerimisprioriteetidele, mis on ära toodud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. me oleme kutsunud seda lähenemist temaatiliselt temaatiliseks äh, keskendumiseks, äh, me tahame tematiseerida investeeringuid selleks, et äh, nad annaksid kõige suurema mõju ja lisandväärtuse. samal ajal ma usun ka, et need ettepanekud on piisavalt paindlikud selleks, et tagada, et kõik regioonid saaksid valida ise oma investeerimisstrateegiad, mis põhinevad nende arenguvajadustel. ma olen seda ka mitmel korral varem öelnud, et keskendumine, fokusseerimine ja paindlikkus on olulised olulised. meie oleme välja toonud üksteist prioriteeti äh, ja äh, võtnud paindlikkuse selleks, et kohandada strateegiaid äh, individuaalsetele vajadustele. ja need ei ole teineteist välistavad kontseptsioonid, kontsentreerumine ja prioritiseerimine on võtmetähtsusega aspektid partnerluslepingute puhul komisjoni ja iga liikmesriigi vahel teiseks ma tahaksin äh, öelda seda, et me tahame, et programmid muutuksid tõhusamaks ning selle saavutamiseks on meiepoolne ettepanek äh, viia sisse kolm uut aspekti. kõigepealt äh, ähm, tugevam seiresüsteem, teiseks tingimuslikkus ning see puudutab nii ex-ante kui ex-post tingimuslikkust. ma tahaksin rääkida nendest elementidest ükshaaval. kõigepealt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 ettevalmistustöö on olnud tõhusaks investeerimiseks tehtud piisavalt hästi, selleks et oleks võimalik saavutada selgeid tulemusi, mida on võimalik ka seirata ja seeläbi panustada suuremasse läbipaistvusesse, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast. me oleme juba äh, suuresti rõhutanud tulemuste olulisust praeguste programmide läbirääkimisel. me teeme seda veelgi rohkem äh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist ning me kindlasti äh, Äh, suuname vajalikud rahalised vahendid äh, vajaliku seiremehhanismi. see tähendab seda, et äh, regioon, regioonid ja riigid peavad välja tooma indikaatorid, ettevalmistatud indikaatorite nimekirjast, mis on seotud otseselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. selle eesmärk ikkagi tulemuste üle aruandlus on väga oluline programmidega seoses. ja see äh, Äh, tähendab seda, et selle põhjal on võimalik hinnata, kas äh, tingimused on täidetud äh, Äh, te olete kindlasti kuulnud juba äh, tingimuslikkusest, äh, me tahame, et rahasid kasutatakse õigesti, et investeeringute tõhusust ei õõnestataks kitsaskohtadega ja komisjon on oma ettepanekus välja toonud mitmed temaatilised tingimused, mida vaadatakse väga hoolikalt läbi, enne kui uued programmid ellu rakendatakse Nende tingimuste täitmise kriteeriumid on samamoodi väga hästi ära toodud selleks, et me saaksime tagada täieliku läbipaistvuse, äh, veendumaks, kas neid tingimusi ka täidetakse või mitte. selle illustreerimiseks tahaksin mainida äh, seda, et äh, riiklikud innovatsiooni ja teadusuuringu strateegiad peavad olema olemas, lisaks väikeettevõtete algatuse ähm, ellurakendamine on väga oluline Äh, energiatõhususe küsimused, äh, kasvuhoonegaaside vähendamine, ähm, taastuvate energiaallikate suurem kasutamine, äh, lisaks rahvuslikud laiaulatuslikud transpordiplaanid, tööhõivepoliitikad ja nii edasi ja nii edasi. mis puudutab ekspost tingimuslikkust, siis ära on toodud selged sätted äh, äh, äh, mm, anna, anda eelis äh, programmidele, äh, mis äh, on tõhusamad. me ei taha programme teineteisega võistlema panna, me tahame lihtsalt, et programmid täidaksid oma eesmärke. me tagame selle et, et viis protsenti eraldistest säilitatakse mm, ja kogu see äh, teema on äh, väga äh, üksikasjalikult ära toodud selles regulatiivpaketis, mis teie jaoks on ka mm, ära toodud, mida te saaksite analüüsida. ja nüüd tahaksin rääkida millestki, mida on pärast viienda ühtekuuluvusraporti avalikustamist palju arutatud. see on teema, mis tundub lihtne, aga on üsna keeruline, nimelt lihtsustamine. komisjon vaatas väga hoolsalt äh, seda, kuidas on võimalik ühtekuuluvuspoliitika üleüldist raamistikku lihtsustada. me tahame äh, abisaajatele lihtsustada äh, rahadele juurdepääsu. see tähendab seda, et tuleb ühtlustada reegleid ja sätteid juhtimise valdkonnas mitte ainult erinevate tõukefondide vahel, vaid see puudutab ka näiteks kalandus- ja muid poliitikaid. me tuleme välja ettepanekuga, mis puudutab eh, mehhanisme viie rahastusinstrumendi jaoks, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Põllumajandusfond Maaelu Arenguks ning Euroopa eh, Merendus- ja Kalandusfond eh, see on julge samm parema juurdepääsu ja läbipaistvuse tagamiseks. lisaks mm, on lihtsustatud nende fondide tagastisraha rahastiste, rahastuste, rahastute äh, juhtimist. Äh, lisaks sellele äh, oleme me sisse viinud uued põhimõtted, mis vähendavad halduskoormust ähm, seoses audititega. mis puudutab territoriaalse ühtekuuluvuse programme, siis me oleme viinud sisse eraldi sätte, mis võimaldab meil rohkem võtta arvesse Äh, mitmed riiki puudutavate programmide juhtimise keerukust ja siin ka abikõlblikkuse reegleid harmoniseeritakse veelgi äh, ning äh, programmi juhtijate hulka on vähendatud. mul on hea meel ka teada anda, et territoriaalse ühtekuuluvuse ähm, mõiste kui selline on saanud suurt tähelepanu, see on ära toodud ka Lissaboni leppes tehtud on konkreetseid ettepanekuid ähm, teatud piirkondade jaoks. me äh, oleme kuulnud ka äärepoolsemate piirkondade üleskutset äh, võimaldada neil teha suuremat koostööd naabritega äh, seda on ka arvesse võetud. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa peab tulevikus ka investeerima oma linnapiirkondade jätkusuutlikkusse arengusse äh, Äh, vähemalt viis protsenti äh, RDF-i äh, rahadest peaksid olema meie linnade jaoks ära märgitud. ma tahaksin öelda, et me tahame oma ettepanekutega partnerlust tugevdada me tahame programmide väljatöötamise faasis juba koostööd parandada. meie ettepanekud peaksid tagama paremad võimalused linnadele ja kohalikele tasanditele aktiivsemalt selles protsessis osaleda. komisjon on seisukohal, et nad mängivad olulist rolli ähm, järgmiste ühtekuuluvuspoliitika programmide ettevalmistamisel, eriti äh, eesmärkide äh, ja sihttasemete paikapanemisel selleks, et tagada, et me tõesti saavutame edu Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel. selles kontekstis on meiepoolne ettepanek selline, et iga eh, tegevusprogrammi raames peavad liikmesriigid äh, organiseerima partnerlusi äh, regionaalsete ja teiste tasandite mm, esindajatega, sotsiaalpartneritega ning äh, kodanikuühiskonna esindajatega ja seda kogu programmeerimise rakendamise protsessis. me oleme äh, Äh, teinud ettepaneku ka Euroopa hea tava koodeksi väljatöötamiseks, äh, seal pannakse paika eesmärgid ja kriteeriumid äh, selle koostööprotsessi toetamiseks ning see peaks lihtsustama ka infovahetust, kogemuste vahetust ja heade tavade vahetust osapoolte vahel Äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, ma ei saa lõpetada oma sõnavõttu uue ühtekuuluvuspoliitika äh, osas ilma rahaliste vahendite mainimiseta. juunikuus komisjon esitas oma ettepaneku äh, mitmeaastase äh, äh, finantsraamistiku osas ja seal on välja toodud summad, mis on eraldatud ühtekuuluvuspoliitikale Äh, see äh, summa äh, peegeldab ühte kolmandikku Euroopa Liidu eelarvest ja see näitab, et me ei palu rohkem raha finantskriisi kontekstis. me peame selles kontekstis tegema ära rohkem selleks, et suurendada oma eelarvet seeläbi, et me investeerime selle raha, mis kasutada on, arukamalt ja poliitika peab olema ambitsioonikam ja tõhusam, seda tuleb juhtida paremini, tugevamalt, tuleb vähendada bürokraatiat eh, toetuse saajatele. lugupeetud daamid ja härrad, eh, see oli eh, kiire ülevaade minu nägemusest, mis puudutab uut ühtekuuluvuspoliitikat ja teie Euroopa regionaalsete ja piirkondlike tasandite esindajad eh, pea-, te peate nüüd eh, lähikuudel sellesse arutelude protsessi konstruktiivselt panustama ja nüüd ma tahaksingi kasutada ära võimaluse ning eh, tänada Poola eesistujat ning eriti proua Elspeta Pjankovskat äh, viimastel kuudel toimunud äh, arutelude eest ning ka tulevaste arutelude eest, äh, mida lähikuudel oodata on. ma ootan äh, põnevusega tulevasi arvamusevahetusi ning suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! nagu ma juba varem ütlesin, siis me tahame arutada kõiki neid küsimusi, mida on tõstatanud äh, kõnelejad, aga jagame need kolme äh, ossa, nii et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, paremad tulemused ja geograafilised aspektid. näitame teile paar videoklippi, mis illustreerivad siis neid arutelusid, kus tuuakse konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas on äh, regionaalpoliitika inimesi mõjutanud, äh, seal räägivad inimesed, kes on ise saanud äh, Regionaalarengu Fondist abi. edasi arutame neid küsimusi ja äh, siis, kui komisjon avaldas oma ettepaneku eelmisel nädalal, siis juba mitmed inimesed palusid ette sõna täna, aga ma hoiatan teid ette, et paljud inimesed tahavad sõna ja väga rangelt tuleb jääda oma kõneaja piiridesse, poolteist kuni kaks minutit ja pärast igat teemat annan meie paneeli liikmetele uuesti vastamiseks aega, enne kui lähme edasi järgmise arutelu osa juurde. Äh, arutelu kantakse internetis otse üle ja teil on võimalik ka Twitteris äh, silma sellel, sellel pilgu peal äh, pidada. ja võite ka minna Euroopa kaks tuhat kakskümmend regionaalvõrgustiku internetileheküljele alustuseks nüüd annaksin sõna proua ministrile, sest et tema peab paari minuti pärast meie hulgast siit ära minema. paar äh, aastat tagasi ennustati ühtekuuluvuspoliitikat sellisel kujul selle lõppu. nüüd aga härra Barroso ütles, et tegemist on poliitikaga, mille väärtused ja põhimõtted on äh, täpselt samad ja tegemist jääks poliitikaga, mis oleks suunatud kõikidele regioonidele. miks te usute, et see olukord on muutunud, miks need arutelud on muutunud ja te istute ju ka nõukogu laua ümber, kas te arvate, et nõukogu sellise ettepanekuga nõustub? E, suur aitäh! ma usun, et e, selle põhjuseks on see, et tegemist on väga erilise ajaga Euroopa Liidu liikmesriikides, peaaegu kõikides liikmesriikides on tegemist kriisiperioodiga, samal ajal on meil olemas poliitika, mida saaks veidikene kohendada, nii et sellest saaks arengut edendav investeerimispoliitika. arutelu on käinud juba mitmeid aastaid, täpsemalt neli aastat ja äh, on olnud selgelt näha, et kui on olemas selline poliitika, milles kajastuks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia praktiliselt, kui on olemas ka korralik rakendussüsteem, Poolas see näiteks on, siis ainuke selline poliitika ongi just nimelt ühtekuuluvuspoliitika. Poola on väga hea näide sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika võib praktikas väga hästi töötada. selle ühtekuuluvuspoliitika positiivne mõju ei piirne vaid ühe ainsa liikmesriigiga, vaid see mõjutab positiivselt tervet Euroopa Liitu. selle kohta on ka andmed olemas, näiteks kuidas Poola Poola, see mõjutab ka näiteks, see Poolas toimuv mõjutab ka Saksamaad, Prantsusmaad ja nii edasi ja see tähendab, et tegemist on Euroopa investeerimispoliitikaga, millele tuleb järgmiselt äh, suurt tähelepanu pöörata. suur tänu, jah, ma teen teile väga kiire, äh, te peate nüüd siit minema. palun äh, apl-, aplodeerige ka proua ministrile enda, kui ta siit meie hulgast lahkub. tegemist on olnud väga raske võitlusega, et jõuda sinna, kus, kuhu me oleme jõudnud siin räägiti sellest, et tuleb äh, natukene kohandada seda poliitikat, tegemist on äh, olnud tegelikult üsna revolutsiooniliste muudatustega. tõepoolest, meil ei olnud kuigi palju aega, võib-olla vaid paar aastat või isegi vähem, aga ometigi suutsime selle ajaga esi-, ehitada üles äh, selle poliitika, tegemist oli ju küsimusega, mis oli Danuta äh, portfellis siis, kui tema selle küsimuse volinik oli. toimunud on olulised muudatused äh, võrreldes varasemate aegadega kõige olulisem on siin see, me usume nüüd, et regionaalpoliitika peaks olema ka investeerimispoliitika. nimelt peab rohkem tagasi saama, kui me ise investeerime. loomulikult on meil ka palju uusi meetmeid, paindlikkus, samas tingimuslikkus ja ka partnerluslepingud tegemist on sellise partnerlusraamistikuga koostööle ja tegemist on siis äh, väga suurte arengutega ühtekuuluvuspoliitikas ja see on kindlasti Euroopa Liidule väga positiivne. härra Hübner, nagu härra volinik ütles, siis teie alust, alguses ju äh, tegelesite regionaalpoliitikaga. Ähm, milline oli teie lähenemine, kuidas säilitasite lähenemise, et tegemist on ikkagi poliitikaga kõikidele Euroopa Liidu regioonidele? ma usun, et kõige vanemad meist äh, mäletavad meid, et kahe tuhande viiendal aastal käis suur kähmlus selle ümber, kas üldse äh, säilitada regionaalpoliitika või mitte mõningad liikmesriigid olid selle vastu, kuid ometigi jäi regionaalpoliitika ellu ja see on ka täiesti loogiline. kui tegemist on vaid äh, poliitika, mis on suunatud kõige vaesematele, siis on tegemist justkui heategevusega ja sellel ei ole sellist Euroopa Liidu lisandväärtust. ma usun, et me peame igavesti mäletama, et ei ole vaja iga seitsme aasta äh, järel kakelda omavahel regionaalpoliitika lihtsalt on väga väärtuslik ja nüüd tuleb kasutada ära kõige tõhusamaid mootoreid, neid regioone, kellel on juba, kes on juba innovaatilised, kes on juba tugevad, need oleks siis regioonid, kes veaksid nii-öelda enda järel kehvast olukorrast välja ka teised. et lõpuks saaksid kõik regioonid olla rongi eesotsas ma olen väga uhke selle üle, et me liigume selles suunas, mille me endale seadsime juba kahe tuhande kuuendal aastal, et tegemist on investeerimispoliitikaga, tegemist on poliitikaga, mis keskendub kõikide regioonide arengu ja kasvupotentsiaalile, kuid samas see poliitika mõistab regioone ja võrdleb seda ka ülemaailmse konteksti proua Presso, enne kui teie poole pöördun, paar märkust. Te olite väga positiivne, välja arvatud siis eh, ühes aspektis üleüldiselt, aga reageerisite komisjoni ettepanekule positiivselt, kas teid üllatab see, mm, kas te olete siis nii-öelda positiivselt üllatunud selle üle, kuhu me praegu jõudnud oleme? ei, ma ei ole sugugi üllatunud, ma mm, arvan, et me tegime koos tublit tööd nii parlament kui regioonide komitee selleks, et need tulemused ka saavutada. mina usun, et ülemineku regioonide kategooria on väga positiivne samm paljude meie regioonide jaoks ma usun, et meil on ka vaja väga jõulist investeerimispoliitikat suur tänu, suur aitäh. nüüd äh, lähme siis esimese konkreetse teema juurde. nimelt, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on investeerimispoliitika, aga keskendume nüüd strateegiale kaks tuhat kakskümmend, nii et kui võimalik, siis vaadake meie esimest videot. tegemist on siis esimese näitega inimesest, kes konkreetselt koha peal on saanud äh, kasu ühtekuuluvuspoliitikast. kas see videoklipp on nüüd olemas? mina olen Wilm Köiper, ma olen kuuekümne kaheksa aastane, olen abielus Mary'ga ja paar kuud tagasi jõudis meieni reklaam ühe konkreetse projekti tarvis, nimelt äh, panime siis oma elektrimõõtjesse väikese lisa, ei jubinud, võimalik on täpselt mõõta seda, kui palju me tarbime äh, saime teada, et kõige rohkem tarbib energiat meie pesumasin ja ühtlasi pesukuivati. samuti ka veepump aga seda projekti rahastas Euroopa Liit ja see on väga positiivne ja ma sooviksin, et see projekt ka jätkuks, see on väga hea mõte. Uh, nii et väga praktiline näide, üks temaatiline näide, tegemist on siis energiatõhususe ning taastuvenergiaga, see näitas selgelt seda, kuidas Euroopa Liidu vahendeid on just nimelt äh, selle saavutamiseks kasutatud, nii et äh, kõigepealt annaksin sõna neile, kes juba ette sõna soovisid, teil on võimalik teha lühikesed märkused või siis esitada küsimus paneeli liikmele ja siis äh, annan paneelile sõna selleks, et nemad saaksid vastata. Ramon Vails-Rakatel-Piso, kes on Murts ja autonoomse piirkonna president, palun. suur tänu teile, proua Davis, lugupeetud proua Hübner, proua Presso, lugupeetud volinik Haan. ma usun, et äh, avatud uste päevade korraldamine juba mitmeid kordi näitab, et äh, Euroopa Liidu kodanikud tunnevad väga suurt huvi nende teemade vastu nii Euroopa linnades kui regioonides ja see on ka hea võimalus institutsioonidel, kes on seotud ähm, ühtekuuluvuspoliitikaga, seda asja arutada. Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament äh, üheskoos äh, regioonide komiteega on siis osa mitme tasandi valitsemisest ja seega on väga oluline kaasata ka kohalikud äh, ja piirkondlikud omavalitsused, kui me rakendame ellu strateegia kaks tuhat, strateegiat kaks tuhat kakskümmend mul on tunne, et tõlge töötab mõningates keeltes, aga mitte kõigis. kas nüüd töötab? vabandan, palun jätkake. nii et me oleme näinud, kui suurt tähtsust omistab nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Komisjon kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele, rakendades ellu strateegiat kaks tuhat kakskümmend. kuid samas ma mõistan, et seda aspekti tuleb alati rõhutada, et me ei eemalduks oma aluslepingutesse kirja pandud eesmärkidest, milleks on ju sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne äh, ühtekuuluvus, mis äh, tegelikult läheb täiesti vastuollu mitmetasandilise valitsemise põhimõttega, mille eest meie hea seisame. finantsraamistik pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat peaks minema kokku ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ning ühtekuuluvuspoliitika peaks samuti öö, olema sellesama strateegia teenistuses läbi erinevate fondide tegemist peab olema põhilise investeerimisvahendiga piirkondades. nüüd luues jah, ma juba lõpetan, proua Davis. luues otseseose regionaalpoliitika ning äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend vahel on võimalik võimalik ka saavutada ka meie eesmärgid järgmisel eelarveperioodil. suur tänu! järgmine sõnavõtt on härra Michel Delabarilt, kes on Dunkerki linna linnapea Prantsusmaalt. lugupeetud proua juhataja, daamid ja härrad, ma olen nõus kõige sellega, mida ma täna siin olen kuulnud, niikaua kui ma siin istunud olen, ma olen nõus absoluutselt kõigega, mida öeldi ühtekuuluvuspoliitika kohta. ja ma olen ka nõus härra Barroso seotud kõnega, mille ta pidas Euroopa Parlamendis kaks nädalat tagasi. ta kutsus meid üles sellele, et meil oleks rohkem Euroopat ja et mitte me ei taas, taasnatsionaliseeriks siin teemasid. aga ma tahaksin siiski täpsustusi, ma kahetsen, et härra Barroso sõnumit nõrgestab see, et komisjon tundub olevat nõustunud täiesti risti vastupidiselt regioonide äh, komitee ning Euroopa Parlamendi arvamusega minna kaasa härra Sarkozy ja proua Merkeli ideega. nimelt siis äh, seada te, nagu Damoklese mõõk regioonide pea kohale, nimelt peatada struktuurifondide kasutamise kohalike ja regionaalsete kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel, kes nendes liikmesriikides, kus ei peeta kinni stabiilsus- ja kasvupakti meetmetest. nii et kuidas nüüd selline otsus saaks kuidagi aidata kaasa ühtekuuluvuspoliitikale, minu arvates äh, on sellel risti vastupidine tulemus komisjon ei soovi, et ühtekuuluvuspoliitika jälle läheks kuidagi liikmesriikide kätesse ja jah, seda ma toetan. ettepanek ähm, üleminekukategooriate teemal, samuti et äh, ta, komisjon tunneb huvi sotsiaalfondi tuleviku üle, jah, see kõik liigub täiesti õiges suunas, aga miks räägid, tuues siin ettekäändeks strateegiat kaks tuhat kakskümmend, öeldakse, et need ähm, projektid, mis on rahastatavad äh, EADR-i raames, see on kuidagi piiratud, miks Brüssel tahab või Brüssel arvab ikka ja jälle, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused äh, ei tea äh, nii hästi kui äh, nemad ise, et mis on kõige parem just nendesamade piirkondade jaoks. ja nüüd lõpetuseks, me oleme ju siin selleks, et küsimusi esitada ja asju küsimärgi alla panna. ja minul tekibki küsimus, et kas komisjoni ettepanek on mõistlik nimelt selles osas, et võtta ühtekuuluvuspoliitikast ja ähm, mitmetasandilisest valitsemisest, mida ma täiesti toetan, välja viiskümmend miljardit äh, eurot, et see viia projekti Connecting Europe. minu arvates komisjon äh, lammutab siin täiesti laiali ühtekuuluvuspoliitika, teeb selle justkui sektoripõhiseks ja minu arvates on see täiesti kahetsusväärne, nii et ma nüüd lõpetasin ma vabandan jah, tõesti, te olete siia tulnud selleks, et küsimusi esitada, aga minu ülesandeks on tagada see, et kõik saaksid sõna ja et ka oleks aega vastata ja sellepärast ma olengi väga karmikäelne siin sõna osas, seda paluti mul teha ja seda ma ka teen. järgmiseks äh, kõnelejaks on in the Committee of the Regions. Please. Äh, danke, genau als solcher möchte ich hier was sagen suur tänu. mina, kes ma olen regioonide komitee Rahvapartei fraktsiooni esimees, tahaksin õnnitleda volinik Haani eriti selle paketi eest, mida ta siin esitles ja ka õigusloomelise paketi eest. ühtekuuluvuspoliitika tulevik on nüüd äh, nüüd on uks talle valla tehtud, aga tegemist on üsna keerukate küsimustega, siin on olnud üsna palju vastuväiteid ja te püüate tagada, et ühtekuuluvuspoliitika tõepoolest tulevikus liigub selles suunas, kuhu te tahate minna ja ilma, et ma tahaksin midagi siin kritiseerima hakata, tahaksin kõigepealt teid tänada, sellepärast et te olete näidanud, et te olete regioonide sõber tänu oma ettepanekutele, sest ühtekuuluvuspoliitika on midagi, mis toimub eelkõige regioonides ja meie tervitame neid ettepanekuid ja teeme kõik, mis meie võimuses, et kaasataks võimalikult palju regioone ja rakendada strateegiat. kui ma seda paketti loen, siis võib-olla oleme isegi liiga kaugele läinud, sellepärast et me peame ühtekuuluvuspoliitikat vaatama sellest aspektist, kuidas seda seotakse liiga palju Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, sest eh, ühtekuuluvuspoliitika peaks olema siiski pikaajaline, pikaajaliste eesmärkidega, sellel on palju dimensioone ning see keskendub ka regioonide integreeritud lähenemisele. ma siin muidugi ei kritiseeri midagi, vaid ma ütlen, et järgnevatel kuudel on meil palju arutelusid ees ja meie kogu regioonide komitees äh, loodame koostööle kõikide partneritega, kuid kõigepealt tahaksin öelda, et tänane päev on väga hea ja äh, ühtekuuluvuspoliitikal on tulevikku. Barbara Schwarz, palun suur tänu, Euroopa Komisjon tõi välja strateegia Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend tugevad punktid meie arvates Austrias, kõik see meile sobib, investeeringud, innovatsioon, energia, tõhusus, kõik on tõepoolest väga paljulubav. tahaksin siiski paar soovitust anda mis puudutab prioriteete, siis me peame siin leidma tasakaalu. me peame leidma meetmed, mis oleksid realistlikud. ja vaatame, kas kohalikud meetmed on piisavad, kas neid meetmeid saab kohalikul tasandil kasutada, siin on teatav oht, sest mõned regioonid on äh, eelisolukorras teisega võrre-, teistega võrreldes ja mõned kipuvad teistest maha jääma ning äh, meil võib siin olla see lõhenemine veelgi suuremaks ohuks, meil peab olema paindlik lähenemine, meil peab olema innovatsioon, kuid näiteks peab olema ka turistide, turismi innovatsioon. meil peab olema paindlikkus regionaalsel tasandil sest äh, regioonid on väga erinevad. mis puudutab investeeringuid, siis Euroopa Regionaalarengu Fond peab jätkama oma rolli mängimist. praegu nähakse ette just VKE-dele mõeldud toetus, ma arvan, et tulevikus on oluline äh, arvestada ka suuri ettevõtteid, kes samuti loovad, loovad töökohti ja tihtipeale Äh, aitavad suured ettevõtted VKE-dele ellu jääda, näiteks äh, tänu alltöövõtmisele. mis puudutab manööverdamisruumi tingimuslikkuse osas, siis tingimuslikkus tekitab minu siin kõhklusi, eriti mis puudutab riiklikul tasandil ülevõtmisse, sest te teate, et meie riik on detsentraliseeritud, regioonid peavad seadusandluse üle kandma oma seadusandlusesse ning kui seda ei tehta, siis ka vastutuse võtma ja veel lõpuks äh, proportsionaalsusest väikeste programmide puhul tuleb vaadata, et lihtsustamine ei puudutaks ainult projektijuhte, vaid ka haldussüsteemi, aitäh. palun nüüd Olga Poppenheger Tüüringeni piirkonna justiitsminister, ma arvan suur tänu, proua president Presso, kallid kolleegid regioonide komiteest. jah, me püüame eh, näha, kus te asute kaamerate jaoks. kõik töötab, väga hea. Eh, härra, eh, proua president, mina olen uu-, ühe uue Saksamaa piirkonna esindaja ja tahaksin isiklikult tänada volinik Haani solidaarsuse eest, mida me oleme viimase kahekümne aasta jooksul näinud. Türingenis oleme saanud üle kaheksa miljardi euro Euroopa struktuurifondidelt üheks, üheksakümne esimesest aastast peale ja see raha on hästi investeeritud. ja kui me võtame arvesse praegust arutelu kriisi ümber, siis äh, saan teid ainult tänada selle eest, et tänu sellele Euroopa solidaarsusele oleme saanud integreerida uusi piirkondi vanast Ida-Saksamaast praegust kriisi arvesse võttes leian, et Euroopa Komisjon ja parlament peavad jätkama oma rolli mängimist, et vastutustunde mõõtme, mõõdet veelgi rõhutada. Teie, härra volinik, olete ka rõhutanud vajadust e, investeerida inimkapitali. minu meelest on see üks oluline küsimus ja ühtekuuluvuspoliitika tulevik on nüüd tõesti õiges suunas hakanud liikuma. ma soovin teile kõigile palju edu selle projekti elluviimisel, mis on meile kõigile väga oluline. jah, annan paar kõnelejad saavad veel sõna, võib-olla saate öelda, kes te olete, keda te esindajate ja palun tehke lühidalt ja selleks, et kaamerad teid üles leiaksid, siis võib-olla saaksite püsti tõusta, siis me näeme, kus te asute, suur tänu. Jacques Blanc, Prantsusmaa. mul on hea meel, et härra volinik äh, võttis äh, siiski äh, käiku ka vahekategooria, kuid ma ei kuulnud siin sõna mäed kuid Lissaboni leppes on artikkel, mis loob ühtekuuluvuspoliitika, sinna on lisatud sulgudesse ka saared ja mä-, mägipiirkonnad. kas teil on konkreetseid eraldisi ette nähtud mägipiirkondadele, et soodustada ühtekuuluvuspoliitikat? suur tänu, volinik kindlasti vastab sellele kohe, kas meil on ka parlamendiliikmeid, kes sooviksid sõna saada? härra Rambach, palun. Karin Ravenbach Euroopa Parlamendist. ka mina olin kaasatud kohaliku tasandi poliitikasse kuueteist aastaste aasta jooksul ja piirkondlikku poliitikasse ja ma olen sellega palju kokku puutunud, tahaksin samuti tänada härra volinikku, sest ta on regioonide komi-, regioon, regionaalarengu komisjoniga Euroopa Parlamendis palju koostööd teinud ja ma tahaksin öelda, et regioonide komitee edendab praegu seda vahekategooriat ning ilma nendeta meil ei oleks neid ettepanekuid, ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga me peame tagama, et struktuurifondid teevad rohkem koostööd kui varem. kuid mul on tõsine probleem, äh, rääkides sellest videost, mida me just nägime, ma tahaksin teada, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat saavad inimesed kohalikul tasandil kogeda tänu arukatele mõõdikutele. ma arvan, et tegemist on väga hea projektiga, kuid ma ei saa aru, sest äh, riiklikul tasandil on olnud teatud äh, kuritarvitusi, ma ei saa aru, miks peaks karistama regionaaltasandi projekte riiklikul tasandil tehtud vigade tõttu. meil on vaja toetust ühtekuuluvuspoliitikale ja me ei peaks ohtu seadma solidaarsust ja projekte, mis toetavad solidaarsust. ma arvan, et äh, ka teised on minuga nõus. suur tänu. mina olen regionaalarengu komisjoni liige, tahaksin teile meelde tuletada, et ühtekuuluvuspoliitika on määrav, kui me tahame sellest praegusest olukorrast välja pääseda Euroopa Liidus. üks põhilisi küsimusi ja probleeme on konkurentsivõime tasakaalu nihked erinevates regioonides Euroopa Liidus, nii et praegu, kui on probleeme investeeringutega ja vahenditega ja kui liikmesriigid ise ei saa toetada majanduskasvu ning nende pangad ei saa investeeringuid toetada, siis on struktuurifondid eriti olulised, tagamaks Euroopa Liidu tulevast majanduskasvu. tänu fondide lihtsustamisele ja nende kättesaadavaks muutmisele saame palju ära teha, see on tõesti väga oluline küsimus. küsimus on riikide jaoks väga olulise küsimusega ja meil on vaja kümneprotsendilist ühtekalvuspoliitika vahendite suurendamist teatud liikmesriikide jaoks kaheksakümmend viis protsenti pidi olema kaasfinantseerimise määr, kuid ma arvan, et meil on vaja lisa kümmet protsenti kõikide liikmesriikide jaoks. kui asi puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis ma ei saa aru, miks stabiilsus- ja kasvupakt peaks nüüd hakkama regioonidelt toetust ära võtma ja struktuurifondide toetust samuti, see on ju ometigi neile väga oluline. automaatne sanktsioneerimine on täiesti selle vaimsusega vastuolus. suur tänu me räägime järgmises sektsioonis parematest tulemustest ja keskendume seal tingimuslikkusele kas me võiksime praegu tõesti keskenduda ainult Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvuspoliitika vahelisele seosele? me tahame siin neid kolme teemat eraldi hoida. Sean Kelly soovis samuti sõnu. ja siis tuleme tagasi paneeli juurde. suur tänu. mul on väga hea meel näha siin kõiki neid toredaid inimesi, samuti ka komisjoni, nõukogu ja parlamendi esindajaid mul on ja ma arvan, et meil on vaja rohkem Euroopat, kuid eelkõige on meil vaja võrdsemat Euroopat. ja üks võimalus seda saavutada on ühtekuuluvuspoliitika. meil on häid näiteid ühtekuuluvuspoliitika edust ja mul oli hea meel näha ka seda videolõiku, kus eh, see mees oli väga rõõmus ühtekuuluvuspoliitika üle, kuid meil on vaja palju rohkemat, sest suhtumine on negatiivne ja me peame ära kasutama võimalust näidata, kui kasulik on ühtekuuluvuspoliitika üks Eh, ühtekuuluvuspoliitika edu tagajärgi on see vahekategooria loomine. selle üle on pikalt arutatud. ma tahaksin volinikult küsida just eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kontekstis Äh, kuidas on selle seosega ühtekalvuspoliitikaga? jah, meil on siin palju küsimusi. võib-olla me saaksime tingimuslikkuse küsimuse praegu kõrvale lükata, tuleme järgmise paneeli jooksul selle juurde tagasi, kuid äh, siin räägiti paindlikkusest ja programmide vähendamisest, regioonide vahelisest erinevustest. paljud nendest küsimustest on seotud paindlikkusega, nii et minu küsimus on see, et kui me tahame ühendada ühtekuuluvuspoliitikat kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, siis kas me oleme läinud liiga kaugele, kas me oleme loonud liiga palju reegleid regioonidele? proua Presso, võib-olla teie saaksite kõigepealt vastata suur tänu. tegemist on keeruka küsimusega. kuid muidugi on see midagi, mis on meie jaoks väga oluline. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on muidugi miski, mis peab olema ühtekuuluvuspoliitika keskmes, kuid siin on oht et äh, piirangud muutuvad liiga suurteks, eriti just territoriaalsest aspektist lähtuvalt. ärgem unustagem, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid on väga selgelt välja toodud. kui me neid liiga palju piirame ja surume raamidesse, siis võivad meil tekkida probleemid. kui meil õnnestub integreerida regioonid algusest peale, siis on meil võimalik sobitada projekt regionaalsel tasandil ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga vastavalt äh, regionaalide eripärast. nii et äh, meil peab siin olema vastav pakt ja siis on võimalik kahte poliitikat ka ühendada. Äh, kuidas oleks võimalik saavutada õige tasakaal keskendumise, fokusseerimise ja tasakaalu vahel? aitäh, ma ütleksin ka seda, et paindlik, paindlikkus tähendab sageli ka erandit reeglist ja see on seotud ka reeglite keerukusega see on äh, alati suureks väljakutseks nende jaoks, äh, kes äh, õigusraamistikuga välja tulevad. meil oli samasugune väljakutse viis aastat tagasi ning see väljakutse on meie ees ka praegu, ehk siis paindlikkuse ja keerukuse vahelise tasakaalu saavutamine on keeruline asi. aga selle probleemi lahendamiseks tulime välja strateegilise lähenemisega, mis on edasi nüüd praegu viidud ja tähendab seda, et kogu see menetlus seob Euroopa eesmärgid territoriaalsete eripäradega ning volinik rääkis sellest ka see on võimalus, kuidas õigele tasakaalule jõuda ühiste Euroopa eesmärkide, milleks on siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja territoriaalsete eripärade vahel, aga ma tahan lisada veel ühte asja, see tähendab seda ka, et me ei räägi ainult ülevalt alla suunatud protsessist äh, ka alt üles tuleb äh, liikuda. kohalikul tasandil tuleb olla valmis äh, strateegiaid paika panema, eesmärke paika panema ja välja tooma, et siis vaadata, kuidas neid kohaliku tasandi eesmärke oleks võimalik sobitada ja ühildada ja siduda Euroopa tasandi eesmärkidega. see tähendab, et ka teie kohalikul tasandil peate olema selle tööga kaasatud, see protsess peab olema kahe suunaline, nii üleval jalalt alla kui alt üles, siis on ainult võimalik äh, tasakaalu saavutada. jaa, äh, nüüd äh, keskendumine ja paindlikkus. mida see regioon, regioonidele tähendab, kas on selge nimekirjastest, mille vahel saab valida või on äh, asi natukene paindlikum. tahtsin küsida ka üleminekuregioonide kohta, sest et äh, päris paljud äh, inimesed küsisid selle kohta teilt ka. räägin nüüd saksa keelt, kui ma nendele küsimustele vastan mis puudutab üleminekuregioone, või äh, öelgem pigem nii, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. me oleme äh, selle küsimusega tegelenud ja juba praegu on üle üheksakümne protsendi äh, regionaalpoliitika eelarvest selline, mis kuulutatakse Euroopa kaks tuhat kakskümmend prioriteetidele. see ei tähenda seda, et me püüame siin nüüd uuesti ratast leiutada me tahame eh, säilitada integreeritud lähenemise põhimõtte, aga samas eh, me tahame eh, temaatiliselt kontsentreerida oma tegevusi. me tahame keskenduda teatud küsimustele. ma võiksin siinkohal mainida VKE-de edendamist, selleks, et nad tegeleksid rohkem innovatsiooniga Ähm, mitte ainult inno-, innovatsiooniteenuste turustamisega, vaid ka muuga. võtkem näiteks äh, energiasääst ja energiatõhususvaldkond. tegemist on väga laia valdkonnaga, mis puudutab paljusid küsimusi ja kui aus olla, siis minu arvates kui eh, vaadata eh, seda valdkonda detailsemalt, keskendunumalt, siis eh, ei pea keegi muretsema, et nemad kõrvale jäävad, sest me oleme võtnud kohustuse panna paika e eesmärgid, mida me saav-, suudame saavutada teatud perioodi jooksul ja mis saaksid olla ühilduvad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. me oleme ju Lissaboni leppest õppinud me peame Euroopa eesmärgid äh, äh, muutma ellu rakendatavateks äh, regionaalseteks ja kohalikeks eesmärkideks, aga kahjuks liigagi sageli nähakse Euroopa eesmärke kaugetena. Rootsi Äh, on eraldanud neli protsenti teadusuuringutele, äh, Rumeeniaga üks protsenti äh, ja see tähendab seda, et kumbki neist ei taha väga kolme protsendi poolt hääletada, see tähendab seda, et me peame realistlikud eesmärgid paika panema ja kõikide nende realistlike riiklike ja regionaalsete eesmärkide summa annab meile mõistlikud lahendused. nüüd üleminekuregioonid. ma arvan, et see on meede, mille me saime saavutada äh, seeläbi, et äh, me äh, korrastasime veidi olemasolevat äh, finantsarhitektuuri, võttes arvesse, et järgmine programmeerimisperiood on selline, mil meil on vähem vähim arenenud piirkondi nagu praegu, kui, kui praegu. praegusel hetkel meil on kaheksakümmend neli ühtekuuluvuspiirkonda, järgmisel programmeerimisperioodil on meil neid tõenäoliselt kuuskümmend kaheksa. ja vahetus toimub põhimõtteliselt äh, üleminekuperioodide, äh, äh, piirkondade ja vähim arenenud piirkondade vahel ja ma arvan, et see on väga sobiv lahendus, ma võin teile veel ühe näite siinkohal tuua. Need üleminekuregioonid on sellised, mille paikapanemine selleks perioodiks ei ole midagi, mis on kivisse raiutud Äh, neid ei panna paika igaveseks, mis puudutab vähem arenenud piirkondi, siis äh, seal on keskmine SKT viiskümmend kolm protsenti ja äh, enam arenenud piirkondades on see üle saja protsendi, umbes sada kakskümmend protsenti. ja et seitsmekümne viie protsendine künnis on seetõttu üsnagi väheoluline. üleminekuregioonid on umbes äh, seitsmekümne viie, kaheksakümne viie vahel tööhõivemäär on väga oluline näitaja, vähem arenenud piirkondades on see äh, kuuskümmend kolm protsenti ja äh, rohkem arenenud piirkondades seitsekümmend kolm protsenti, siin on vahe kümme protsendipunkti. Punkti ja üleminekuregioonides on see siis äh, kuuskümmend seitse protsenti ja siinkohal me võime selgelt äh, näha seda, et meil on neid regioone vaja selleks, et konsolideerimisprotsessiga edasi minna. nii, nüüd me liigume edasi meie järgmise teema juurde, aga enne kui me seda teeme, tahtsime, äh, tahtsime mainida ühte auhinda, mille komisjon on alates kahe tuhande kaheksandast aastast välja andnud innovatsioonidele, innovats-, innovatiivsetele projektidele ma mainin seda seetõttu, et kolm kategooriat on seotud väga otseselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, äh, arukas majanduskasv, kaasav majanduskasv, jätkusuutlik majanduskasv on veel kategooriad, aga ma tahtsin neid kolme mainida, neid, äh, sest need on meiega seotud äh, ja need auhinnad antakse välja sel nädalal Regio peadirektoraadi veebilehel on kogu vastav informatsioon olemas. nüüd liigume ka edasi Äh, me liigume nüüd edasi järgmise teema juurde, parem tulemuse tagamine, me oleme rääkinud ka nendest teemadest juba, volinik Haan äh, siin ütles, et äh, ta tahab saavutada suure, astuda suure sammu edasi selles osas, kuidas ühtekuuluvuspoliitika tulemusi annab, me oleme esindajatelt juba kuulnud ka sellel teemal üht-teist, aga kõigepealt vaadakem ära video Ähm, minu nimi on äh, Amalia Smaal ja ma olen Kurdistanist ja Iraagist. Äh, ma olen Katriinholmis elanud kakskümmend üks aastat äh, ja ma sain abi mikrolaenudest, mida andis Euroopa Liit. ma sain enda abi ja ma hakkasin aasta tagasi tööle ja mikrorahastamine on aidanud mind Äh, näiteks ka paberitööga tegelemisel ja see, ma olen saanud abi ja nõuandeid. kui ma alustasin, siis mul läks päris hästi ja alates sellest ajast, kui ma alustasin, on äh, minu käive kahekordistunud nii, äh, seal me kuulsime seda, kuidas rahastamine on aidanud äh, Amalil äh, ettevõtlusega alustada äh, ja äh, probleeme lahendada. kas äh, poliitika saab üldiselt ka nii tõhusalt toimida nagu tema puhul? mul on jällegi mõned inimesed, kes on soovinud juba ennetavalt sõna võtta ja siis ma annan veel teistele sõnasoovijatele ka sõna, kõigepealt sõna kolleeg Kukas, kes on regioonide komitees ALDE rühma esimees. suur aitäh, proua Hunner rääkis aastast kaks tuhat viis ja sellest eh, vaidlusest, mis meil oli siin ühtekuuluvuspoliitikaga tol ajal, jah, tõesti, meil olid arutelud ja ka kaklused teatud liikmesriikidega, eh, Need, kes ühtekuuluvuspoliitikat tahavad säilitada, peavad kokku tulema selleks, et seda ka eh, saavutada. Teil, volinik, on õigus, tegemist peaks olema investeerimispoliitikaga, mitte ainult kulutamispoliitikaga. kui rahasid õigesti kasutatakse, siis see muudab suuresti inimeste elusid ja seda paljud meist siin tahavad ka näha ja see puudutab nii inimesi, kes elavad eh, rikkamates piirkondades kui ka veidi vaesemates piirkondades. Eh, ja kui me eh, seda kõike silmas ei pea, siis me lihtsalt kulutame raha ja sellest eh, suuri kasusid ei saa. Eh, ma tooksin siinkohal mõned näited positiivsetest külgedest. minu kodupiirkonnas oli meil üks finantsinstrument aastal kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, millega investeeriti kohalike, kohaliketesse ettevõtetesse ja see fond saab veel praegu kasumit nendest investeeringutelt, mis ta tegi tol ajal ja kindlasti saab ta kasumit ka veel tulevastel aastatel me äh, äh, aitasime luua äh, viieteistkümnel, äh, tekkida viieteistkümnel tuhandel uuel ettevõttel, lõime või säilitasime viiskümmend neli uut töökohta ja see on siis see, mida saab ühtekuuluvuspoliitikaga tagada ma tahaksin mainida veel mõningaid asju, mida siin on juba tõstatatud, me peame kaasama kohaliku tasandi inimesed, Ah, poliitikate haldamine riiklikul tasandil eh, ainult ei tööta, sellepärast et kohalikul ja riiklikul tasandil, vabandust, ei eh, teata, kuidas eh, kohalikul tasandil elu käib, samamoodi nagu kohaliku tasandi inimesed seda teevad. ja seetõttu ma tervitan seda viite protsenti, mis on linnadele eraldatud, sest et linnadel on vaja seda investeeringut, nad peavad saama selle raha selleks, et seda kulutada oma majanduskasvu edendamiseks Äh, kui me seda kõike aga ka teeme, siis äh, need linnad peavad olema kaasatud ka programmide kujundamisse, sellepärast et kui neid ei kaasata, siis äh, nad on määratud läbikukkumisele. Sest lähenemine peab olema nii ülevalt alla kui alt üles suunatud. mis puudutab nüüd makromajanduslikku tingimuslikkust, siis ma mõistan, miks see on sisse viidud ja miks see on ette pandud. aga ma mõistan ka seda, et meil on olnud tingimuslikkus ka varem, näiteks meil oli viieprotsendiline mm, tulemuslikkuse reserv, reservregioonid panid paika oma eesmärgid ja kui nad need eesmärgid saavutasid, siis nad said selle reservi ka kasutada. Äh, see oli nii-öelda piitsa ja prääniku meetod ja mina arvan, et praeguse lähenemisega me näeme ainult seda piitsa poolt ja mitte prääniku poolt. kui tahta sisse viia makromajanduslik tingimuslikkus ja kui ei kaasata regioone programmide kujundamisse, äh, siis ma arvan, et see tekitab probleeme kuidas see kõik aga reaalses, reaalsuses toimib, mida saab, ma ei oska päris äh, täpselt praegusel hetkel veel öelda, ma olen arutlusi, kui arutelusid küll pidanud, aga praegusel hetkel ei ole konkreetseid mehhanisme kaasamaks äh, regioone sellesse äh, protsessi. ma oleksin väga tänulik, kui te võiksite meile rääkida sellest, kuidas need programmid kohaliku ja regionaalse tasandi ametivõime kaasavad ja kuidas seda kõike saavutatakse siis enne, kui raha mm, kättesaadavaks tehakse. Zagata, ähm, kes tuleb Poolast. Ähm, ma arvan, et te võiksite öelda, kuidas teie nime hääldatakse, sellepärast et ma olen veendunud, et minu hääldus oli täiesti kohutav. suur aitäh, proua esinaine. Teie hääldus oli äh, äh, suurepärane, parim, mida ma oma elus kuulnud olen, nii et suur aitäh teile lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin eh, mõne sõnaga rääkida põhimõtetest. ühtekuuluvuspoliitika töötati välja selleks, et vähendada äh, lõhesid äh, liikmesriikide arengutaseme ja regioonide arengutaseme vahel, ärgem unustagem, et äh, ka ühes äh, konkreetses piirkonnas on suuri arengulisi erinevusi ja mm, on paigas meetmeid selleks, et vähendada erinevusi ühe regiooni piires. meie regioonis on väga aktiivseid äh, linnu äh, ja klastreid, aga äh, üsna meie lähedal on selliseid piirkondi, kus areng ei ole nii heal tasemel nagu meie piirkondades ja need ühtekuuluvuspoliitika aspektid on midagi sellist, mida me peame meeles pidama. ma toon siinkohal ühe näite selle kohta, kus ühtekuuluvuspoliitika toimib ähm, hästi. enamik Poola regioone Äh, on hästi hakkama saanud, ühtekuuluvuspoliitika on neile kasu toonud, üks meie piirkondadest muutub äh, üleminekuregiooniks, aga samas on äh, veel palju vaja ära teha. ja ma arvan, et oma sõnavõtu alguses mul tasus meile kõigile mainida seda, millised on ühtekuuluvuspoliitika alguspunktid. Äh, ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb hallata nii, et see paremini toimiks. me peame äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, rahad paremini juurdepääsetavaks tegema ning me peame selle raha eest, mis kättesaadav on, rohkem ära tegema me peame äh, kontrollid paika panema selliselt, et äh, me saaksime äh, võimalikult palju kasu nendest investeeringutest, ühtekuuluvuspoliitika peab olema hästi juurdepääsetav, ühtekuuluvuspoliitika peab paremini ühilduma ka teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. ma tean, proua esinaine, te ei anna mulle väga palju kõneaega küll, aga ma tahaksin väga lühidalt mainida siin ka tingimuslikkuse küsimust. me juba kuulsime siin erinevate esinejate sõnavõttudes sellest küsimusest. praegusel hetkel ei ole õige aeg äh, tulla välja karistustega, äh, mis on mõeldud karistamaks riikliku tasandi vigade eest. ühtekuuluvuspoliitika on oluline meie regioonide jaoks, eriti just vaesemate regioonide jaoks. see annab äh, neile ähm, võimaluse parandada oma majanduskasvu potentsiaali suur aitäh, kas on veel sõnasoovijaid, äh, äh, kui ei ole, siis ma annan äh, mm, sõna paneeli kõnelejatele Äh, esmajoones annan kõne just volinikule, sest et enamik küsimusi on just teile suunatud, aga äh, üldine küsimus, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks pan-, teha, teda paremini hallata, kuidas tagada paremat lisandväärtust, kas on veel saalis küsimusi? jaa, palun teie, kes te käe tõstsite? suur aitäh, et mulle sõna andsite, proua esinaine, mina olen Ivan Žagar Äh, mina olen Sloveenia delegatsiooni äh, esindaja. tõsi on see, et ühtekorralduspoliitika on mänginud äh, Sloveenias arenguküsimustes väga olulist rolli, aga ma pean siinkohal siiski tõstatama selle aspekti, et erinevatel riikidel on paika pandud erinevad süsteemid. sellega seoses tahaksin rõhutada seda, et me peame äh, püüdma äh, saavutada tasakaalu suurte projektide vahel, aga samas ei tohi unustada ka väikesi projekte, äh, mis kaasavad avalikkuse ning mis parandavad elukvaliteeti erinevates, konkreetsetes piirkondades. mul on ka üks küsimus ja mõte. Te rääkisite sellest kui suure osa oma SKT-st äh, riigid investeerivad. Äh, siin ei ole tegemist mitte ainult äh, üle-euroopalise probleemiga, vaid ka riikliku probleemiga. praegune süsteem on liiga jäik. tõsi on see, et me oleme Äh, arenenud, me oleme edusamme teinud, aga mina leian, et äh, need erisused, mis äh, regioonide vahel praegusel hetkel on, ongi just tulenenud sellest jäikusest. suur aitäh, kas on veel sõnasoovijaid, enne kui ma paneeli esindajatele sõna annan? kui ei ole, siis härra volinik, te kuulsite, milline on üldine arvamus ja siin üldiselt äh, jäi kõlama mõte, et miks tuleks regioone karistada äh, nende vigadest, mida tehakse riiklikul äh, tasandil. kuidas te vastaksite sellele küsimusele ning vaataksime laiemalt seda valdkonda, ehk siis piitsa kasutatakse palju, präänikut aga mitte nii väga. tundub, et siin ei ole tasakaalu Äh, niisiis, äh, kõigepealt härra volinik, äh, saate sõna teie ja siis proua Hübner ja proua Bresso samamoodi. Um gleich vorweg den Eindruck zu verwischen, zwei Mitgliedstaaten. jah, on kaks liikmesriiki, kes on saatnud kirja ja komisjoni poolt ma pean ütlema, et Eh, tegelikult ei olnud seal ametnikult eh, tegu eh, makromajandusliku tingimuslikkusega, ük-, vaid hoopis muuga. ja seetõttu ma tahaksingi öelda, et tegelikult ei ole olukord selline, et on tehtud palju ettepanekuid äh, äh ettepanek puudutab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, mitte mingisuguseid individuaalseid liikmesriike, ettepanek on tasakaalustatud, äh, äh, seda võib loomulikult, äh, ka selle üle võib vaielda ka muidugi, aga minu arvates on ettepanek tasakaalustatud. eesmärgiks oli tagada see, et oleks teatud suhtarv et see oleks midagi sarnast, mis meil on Eurotsoonis ja mis kehtiks kõikidele liikmesriikidele. mis puudutab nüüd üksikuid regioone, siis jah, loomulikult see tulemus, mille nimel palju võideldi, on tegelikult kompromissi tulemus. see on väga keeruline, seda on keeruline ka lugeda isegi oma emakeeles, aga ma võin teile öelda seda, et kui seda artiklit kohaldatakse ja seda rakendatakse, ja meil on olnud sarnane artikkel äh, kehtimas Ühtekuuluvusfondi algusaegadest äh, peale ja see oli artikkel, mida tegelikult äh, ei rakendatud, sellepärast et selleks ei olnud mitte mingisugust põhjust. aga tegemist on reegliga, mis ütleb, et liikmesriik kui selgub, et äh, neil on ülemäärane puudujääk ning et nad ei ole majanduskasvu äh, eesmärke täitnud, et siis sellisel juhul võib komisjon äh, esitada ja peab esitama ettepaneku selle kohta, mida tuleks teha selleks, et selle olukorraga tegeleda ja seda isegi siis, kui liikmesriigid võib-olla ise tahavad midagi ette võtta. selle meetme eesmärgiks on äh, see, et liikmesriigid äh, aidata tagasi heale teele, mis viib äh, majanduse elavnemiseni see on siis instrument, mis tuleb kasutusele siis, kui liikmesriigid keelduvad korduvalt äh, nõustumast asjaoluga, et äh, tegevusprogrammid äh, on midagi, mida tuleb kohaldada ja sellisel juhul peab olema meil mehhanism, et selliseid riike karistada, sanktsioneerida. ma pean ütlema, et seda rakendatakse alati proportsionaalselt, eriti mis puudutab regio-, eh, riike, eh, kus osadel regioonidel on põhiseaduse kohaselt eh, suur autonoomsus. ma ei kujuta ette olukorda, kus regionaalsel tasandil tegevusprogramme noh, nii-öelda rünnatakse selle karistusmehhanismiga äh, isegi kui mulle ei meeldi kasutada tegelikult terminit sanktsioonid. nii et äh, piisavalt äh, präänikut mitte, pigem siis karistatakse, kui et äh, tasustatakse hea käitumise eest, mida teil selle kohta öelda on? see on lihtsalt sellepärast, et me arutame siin vaid piitsa ja mittepräännikut. Michael Schneider ja vist ka teised mainisid et üheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti ettepanekutest saavad tegelikult täieliku toetuse, selles osas ollakse täiesti nõus. ja siis viie protsendi üle arutatakse võib-olla viis minutit. aga ma täiesti mõistan et see muudab üldist pilti ja terve selle ettepaneku mõju. siin härra Delabar kirjeldas seda justkui Damoklese mõõka, aga tegelikult komisjon ütles, et tegemist on vaid nii-öelda viimase vahendina, mida kasutada liikmesriikide vastu, kes äh, pidevalt keelduvad korralikust ellurakendamisest, aga ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamist äh, mõjutab väga tugevalt laiem majanduskeskkond nii et me ei räägi siin sellest, et võtta üks asi, mida, millega karistada siis eh, teisi, kas te olete sellega üleüldse nõus? kui lähen kaasa teie loogikaga, siis see tähendab, et kui majanduskeskkond on kehv, siis tuleb kraanid kinni keerata ja struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika täiesti kõrvale jätta. loomulikult on meil vaja soodsat majanduskliimat, aga kui nüüd poliitika rahaliste vahendite kraanid kinni keerata, sellepärast et majanduskeskkond on kehv, siis nii see nüüd küll ei tööta. juba aasta aega tagasi, kui tuldi selle ideega välja, siis ma olin selle vastu. ühtekuuluvusfondi ei saa võrrelda mingi teise fondiga, sellepärast et see loodi selleks, et et pakkuda toetust ja siis aluslepingutes ei ole mingisugust seost ähm, makromajanduslike tingimustega, ma olin algusest peale selle vastu. teiseks, ma tõesti ei mõista seda, kuidas on omavahel äh, seotud nüüd see, et ühe poliitika instrumentidega karistada seda, kui rikutakse teise poliitika põhimõtteid ma usun ühtlasi ka seda, et see läheb vastuolu praeguse loogikaga, Kreeka on kehvas olukorras ja äh, me ei äh, hoia siin kokku Kreekat aidates, samal ajal määruses on tehtud ettepanek sellise asjaga hakkama saada hoopis teistsuguse instrumendi alusel, aga sama loogika on selle taga ma loodan, et selles osas äh, leiab aset väga elava arutelu, kokkuvõttes on raske praegu öelda, milliseks lõpplahendus kujuneb, kuid äh, loodame, et kõik need piitsad meil oli ühtekuuluvuspoliitika äh, raames kasutada on, sest et tegelikult on terve rida sanktsioone, mis äh, tähendab, et siis raha kantakse kas Euroopa Liidu eelarvesse tagasi või, või mingisugused teised instrumendid proua Presso, kuidas reageerite teie sellele, mida te olete kuulnud makromajandusliku tingimuslikkuse osas, mis töötab paremini, kas piitsa või prääniku meetod? ja viis protsenti see öö, vahe siin, see on ju päris öö, tubli präänik ma usun, et piitsa ja prääniku meetod töötab päris hästi, aga küsimus ei seisne üldse selles. tegemist ei ole äh, selle õige institutsiooniga, kelle kallal piitsa tarvitatakse. ühtekuuluvuspoliitika on pikaajaline investeerimispoliitika, mis võimaldab liikmesriikidel, äh, aga siis eelkõige regioonidel, kes Äh, enamasti neid fonde jaotavad, planeerida pikaajaliselt ette oma investeerimispoliitikat. kuuskümmend viis protsenti avalik-õiguslikest investeeringutest Euroopa Liidus praegu tehakse just nimelt kohalike äh, ja kohaliku tasandi valitsemisorganite poolt. nüüd kujutagem, et meil on see mõõk pea kohal ja siis teeme tööd paremini, siis päris see nii ikkagi ei ole. kõik need, kes investeerivad, äh, muretsevad selle üle, et tegemist on pikaajalise investeerimisprojektiga, aga samas nad ei saa kindlad olla, et ka projekti lõpus neil veel raha on. Lissaboni leping andis meile regioonide komiteena Äh, lähenemise, vabandust, subsidiaarsuse põhimõtte alusel minna Euroopa Kohtuni välja. tegemist on väga selge näitega sellest, kuidas äh, luubi alla ei seata siin õige institutsioon ja nüüd on võimalik minna Euroopa kohtusse subsidiaarsuspõhimõtte ning proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise pärast. loomulikult on õige see, et karistatakse seda regiooni, kes fonde valesti kasutas, aga tulemused, olgu siis need positiivsed või negatiivsed, sellega me nõustume, ei ole võimalik aga karistada kedagi, kellel ei ole mingisugust vastutust tegelikult, nii et kui mulle nüüd öeldakse, et regioonid on ka äh, võlgades, nad ei pea kinni omaenda eelarvest, ei järgi stabiilsuse kasvu pakti, siis hea küll, aga me oleme näinud oma regioonides, et kui pikaajalised investeering, pikaajalistele investeeringutele tehakse korraga lõpp peale, siis ei ole enam võimalik rääkida majanduskasvu tagavast poliitikast nii et nüüd tekitada lisa ebakindlust äh, investorite hulga, kes nii ehk naa on raskustes, sellist asja ei saaks lubada. daamid ja härrad, siin me täna seda küsimust ilmselt ära ei lahenda, läbirääkimised kindlasti on väga pikad ja keerulised, ehk siis komisjon kakleb selle üle. mingem nüüd edasi kolmanda teema juurde, milleks on geograafiline aspekt, proua Pienkovska, Poola regionaal- arenguminister rääkis sellest, et miks nimelt geograafiline aspekt on väga oluline regionaalarengu poliitika vaatenurgast ja vaadakem ka viimast videot meie pärastlõunasel koosolekul. Dr. Szabó László pénzügyőr század. mina olen kapten Laslo Sabo, tolliametnik. minu büroo Mohatšis Ungaris vastutab nii inimeste kui ka kaupade kontrollimise üle, mis äh, liiguvad üle Donau. minu arvates pakub Nevada suuremat tõhusust ning ka kaasajastab meie töötingimusi elektrooniline me-, merekaart võimaldab tuvastada, kus laevad asuvad ja siis viia läbi tolliprotseduure ning ühtlasi lihtsustada ka äh, veealust seiret. Euroopa Liidu rahastamisega, tänu Euroopa Liidu rahastamisele on Serbia, Horvaatia ja Ungari äh, piiriülene infovahetus tõhustunud Okay, so there we have it. selge. üks äh, osa uuest äh, õigusloomelisest äh, paketist. on see, mida me just ka videos nägime, nüüd palun Ateena linnapea, kes on ka regioonide komitee liige Ακούγομαι. Okay. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι ομιλητές... Suur aitäh, hoolimata sellest, et kõik eelnevad kõnelejad või peaaegu kõik või keegi neist ei olnud pärit riikidest, kes on väga kriisi all kannatanud, näitasid üles siiski solidaarsust nende riikide kohalike omavalitsustega, seisavad silmitsi pea eksistentsiaalse kriisiga. väga palju väga paljud näitasid ka üles oma toetust regionaalpoliitikale. edasi nüüd piitsast ja präänikust, aga mina ei taha siin vaid piitsaga piirduda, vaid tahaksin ikka präänikust ka rääkida tahaksin keskenduda linnapiirkondadele. siin me räägime ju geograafilisest aspektist. see aspekt ühtekuuluvuspoliitikas ei tähenda vaid klassikalist põhja-lõuna, ida-lääne vahelist erinevust või riikidevahelist erinevust geograafial on ka teine, teistsugune mõõde ühtekuuluvuspoliitikas. tegemist on mõõtmega, mis äh, arvestab geograafiliste eripäradega ja pakub lahendusi erinevatel valitsemistasanditel, olles samas väga innovaatilised. Euroopa Liidu linnapiirkondade kohta võin ise öelda nii palju, et tegemist on siin väga äh, suurte ootustega nende piirkondade suhtes. Euroopa Komisjon peab äh, jätkama oma poliitikaga linnapiirkondade suhtes ja võitlema kõikide nende vastu, kes ütlevad, et komisjoni liiga ambitsioonikad plaanid tähendavad lihtsalt seda, et Euroopa Liit topib oma nina teiste asjadesse. Euroopa linnad kannatavad mitmeti, seda mõjutavad erinevad aspektid, keskkond, energiaküsimused, tegemist on aga samas ka majanduskasvu mootoritega kui me vaatame statistilisi andmeid linnapiirkondade SKT kohta, siis äh, näeme, et nende taga peitub äh, sotsiaalmajanduslik äh, tegelikkus, mida mõõdetakse hoopis teistsuguste näitajatega kui SKT-ga. majanduskriis mõjutab eelkõige linnapiirkondi arenenud riikides ja alles siis maapiirkondi Euroopa Liit käsitleb linnapiirkonda, piirkondi horisontaalselt. sõna linn, seda mainitakse ikka ja jälle, ükskõik, kas me räägime vaesusevastasest võitlusest, keskkonnaküsimustest, energia säästmisest, viis protsenti eelarvest on suunatud linnapiirkondadele minul oleks ähm, siinkohal ka mõned küsimused äh, volinikele, kas ähm, või kuidas kaasatakse selline äh, arenguplatvorm äh, intelligentsete linnade projekti, kuidas on seotud Äh, linnapiirkonnad ning Interregi programmi eesmärkides punkt G. suur tänu, meie järgmine kõneleja on Roberto Molinaro, kes on äh, piirkondlik haridusminister Itaalia Friuli piirkonnast. Onorevoli relatori, signore, e signori, rappresento daamid ja härrad, mina esindan oma äh, piirkonna, oma autonoomse piirkonna haridus- ja teadusministeeriumi, tegemist on siis äh, põhjapoolse piirkonnaga, ka see asub äh, Itaalia piiril. me oleme piiriülese kogukonna asutaja liikmeks, see võimaldas meil pidada dialoogi endise idabloki riikidega ka juba nõukogude ajal. suure rõõmuga oleme teinud nende riikidega koostööd, kuid samas on meil nüüd vaadates edasi tulevikku äh, ka probleeme. ühtekuuluvuspoliitikal on väga suur lisandväärtus minu regioonis äh, et säilitada meie konkurentsivõime. meie äh, soovime ter-, äh, regiooni poliitika kohandamist, me tahame, et arvestataks ka väljaõpet, haridust, nii et eesmärgiks on ikkagi teadmistepõhine Euroopa selles osas oleme me nõus komisjoni eesmärgiga nimelt säilitada konkurentsivõime ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. paljud teist mainisid ühtesid ja samu piirkondi meie tahaksime, et nende piirkondade ülikoolide vahel loodaks selged seosed, et tagada sünergia näiteks Ljubljana või Alte Avria piirkonnad, meil oleks võimalik äh, näi-, ka luua näiteks ühine äh, sekretäriaat siin, kes esindab meid Brüsselis. tahaksin öelda komisjoni esindajatele ka, ka proua Pressole, et meie tahame tõelist ühtekuuluvuspoliitikat, mis võimaldaks koos meie äh, naaberriikidega, praeguste ja tulevaste liikmesriikidega, mis võimaldaks taandada majanduskasvuga kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale vastavalt nüüd on sõna Galithia, Galiitsia piirkonna esindajale, kes ühtlasi on ka regioonide komitee liige. kus te asute saalis? Oh, vabandan, nii suures saalis on teid raske lihtsalt üles leida. suur tänu, proua Davis. loomulikult äh, kuulsime siin ju, et Ateena linnapea ütles, et majandus- ja finantskriis ei mõjuta samamoodi kõiki Euroopa Liidu piirkondi. minu arvates aga kriis on selliseks ühendavaks noodiks kõikides aruteludes täna pärastlõunal ja teistmoodi ei saakski olla finants- ja majanduslik olukord on nõudnud meilt eelarvekärpeid ja meie kodanikud peame kohanema uue majandusliku olukorraga. peab tunnistama, et praeguses raskes olukorras regionaalarengu kavad äh, on eriti olulised, sest et just nimelt nendest on näha, et ühtekuuluvus, kuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus on demokraatlik, tegemist on poliitikaga, mis on suunatud kõikidele regioonidele ja et siin me ei keskendu mitte ainult kuludele, vaid ka investeeringutele ja et on võimalik nõuda regioonidelt suuremat osalust ja selleks, et paremini ära kasutada niigi nappe ressursse. strateegia kaks tuhat kakskümmend räägib regioonide vahelisest koostööst kui jätkusuutlikust viisist tagada meie ühiste väärtuste säilimine ja selles osas Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused on väga olulised instrumendid piiriüleses ja regiona-, regioonidevahelises koostöös Euroopas. Need on väga olulised sellepärast, et luuakse koostöö ja dialoogi võrgustikud, võimaldatakse äh, levitada parimaid tavasid ning äh, luua integreeritud koostööprojekte ühtlasi saavad nad kaasa rääkida regionaalarengukavade väljatöötamisel, samuti majanduskasvu strateegiates võimaldavad samuti mastaabisääste ja kasutada ressursse ühiselt ja lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Komisjoni selle eest, et nad on võtnud arvesse mõningate soovitustega, mis me töötasime välja äh, regioonide komitee arvamuses just äh, nimelt äh, territoriaalsete mm, koostöörühmituste osas. ja pöördudes volinik Haani poole, ilma äh, toetuseta, suurema toetuseta piiriülesele koostööle ja äh, regioonide vahelisele koostööle ei ole võimalik saavutada territoriaalset ühtekuuluvust. suur aitäh, meil on peaaegu aeg otsas, aga kas on veel mingeid küsimusi, enne kui ma annan sõna paneeli liikmetele? kas on veel mõni äh, põletav teema siin, palun, teil on sõna Castiglione, president della provincia di Catania e president delle province italiane. jah, olen Kataania eh, provintsi esindaja ja tahaksin tänada meie paneeli liikmeid, eriti aga volinikku, sest nad on regionaalsetele institutsioonidele väga palju tähelepanu pööranud ja volinik äh, on siin ka meie sõnavõtte kuulanud, tahaksin tagasi tulla selle video juurde, mida me nägime. tõepoolest, äh, osad regioonid saavad olulist toetust äh, struktuurifondidelt, kuid nad ei tee edusamme neil on raskusi omaenda sissetulekute suurendamisega, igal juhul tahaksin esitada poliitilise küsimuse, tahaksin volinik Haanilt küsida, järgmist. komisjon on rääkinud struktuurifondides osalemisest, see tähendab, et kaasatakse ka regioonid ja liikmesriigid. kas komisjon kavatseb tulevikus täiendada riiklikke eelarvete poliitikat äh, ühtekuuluvuspoliitikaga, kas siin on nähtud ette mingisugune lõimimine või kas komisjon pigem tõmbub siin tagasi? tõepoolest on siin küsimus suurtes poliitilistel teemades, linnapiirkonnad ja siin on vaja investeerida taristusse suur tänu. kas kellelgi on veel küsimusi või kommentaare? ei ole, siis enne, kui me arutelu kokku tõmbame, püüame välja tuua mõningad prioriteedid. ma ei taha rääkida ainult kitsalt, vaid laiemalt nendest avatud uste päevadest ja in Euroopasse investeerimisest. küsimus on selles, kuidas siinviibijad ja kuidas regioonid ja linnad eesmärgid ellu viivad. tahaksin teile seega esitada küsimuse, et kui te peaksite välja tooma tuleviku ühtekuuluvuspoliitika osas, siis millised oleksid teie prioriteetsed teemad ehk siis proua Hübner, te ütlesite, et ühtekuuluvuspoliitika e-, tugineb usaldusele. mis annaks inimestele siis kõige rohkem usaldust ühtekuuluvuspoliitika suhtes, et see tõepoolest töötab? kõigepealt proua Presso, siis volinik ja siis proua Hübner saab sõna, kes tõmbab meie arutelu kokku, kuid palun siis suur tänu. kui ma peaksin välja tooma prioriteedi või ühe prioriteedi, siis see on üsna keeruline. ma arvan, et energiapoliitika on keskseks küsimuseks innovatsioonipoliitikas järgnevatel aastatel ja samuti ka ühtekuuluvuspoliitikas. muidugi tuleb arvesse võtta ka kliimamuutust, säästvat arengut ja muid aspekte. kõik kohaliku tasandi ja regionaalsed omavalitsused ei ole siin oma vastutust võtnud, kuid ma arvan, et meil on siin suhteline üksmeel selles küsimuses. paljud teist ütlesid, et on ilmselge, et meil on vaja tõelist linnapoliitikat. me räägime siin palju säästvast arengust ja kaasamisest, tahame investeerida inimkapitali. selge on see, et siin käib jutt linna kontekstist, see on midagi, mis toimub just linnades, nii et ma arvan, et me oleme ka selles aspektis ühel meelel usun, et mis puudutab meie viimast küsimust ehk äh, territoriaalset ühtekuuluvust ning äh, vastavaid instrumente, siis täna on siin palju räägitud räägitud äh, vastavatest meetmetest ja ma arvan, et territoriaalse koostöö rühmitused on midagi väga olulist kohaliku tasandi valitsejate jaoks, see on midagi, äh, mida võib võrdsustada instrumentide lihtsustamisega. me näeme ka õigusloome paketist, et soovitakse luua võrgustikke, et luua makroregionaalseid strateegiaid. küsimus ei ole ainult Donau jões, vaid on teisigi võrgustikke. mis on välja arenemas, siin on tegemist elemendiga, mis lubab arendada territoriaalset koostööd Euroopas, sest eh, nii lai territoorium nõuab makroregioonide loomist. sellepärast on geograafia ka midagi, mis on väga oluline. suur tänu härra volinik, kui te peaksite välja tooma mingi teema ettepanekust, mis teile eriti meeldib. Te võite isegi öelda makromajanduslik tingimuslikkus, kui te soovite. jah, tahaksin vabandada kõikide nende ees, kes ei saa vastust oma küsimusele, kahjuks ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata, aga palun pöörduge minu poole isiklikult. mul on terve hulk kolleege siin kohal, nii et palun äh, kindlasti võtke minuga ühendust oma küsimuste suhtes. kõigepealt äh, mägipiirkonnad. iga piirkond võib varieerida kaasrahastamist või seada oma prioriteedid. ühelgi piirkonnal ei ole keelatud öelda, et ühele osale oma piirkonnast määran kõrgema kaasrahastamise määra ja e, teistes osades on madalam määr, miski ei takista teil seda tegemast. ja meil on ka vastavaid algatusi olemas, see on näide Äh, lahendustest, mis siis äh, võetakse vastavalt olukorrale. ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika püüab teha Euroopat võimalikult nähtavaks kodanikele ja näidata kodanikele, et Euroopa projekt ei ole mitte ainult äh, karistused, vaid Euroopa eesmärgiks on esindada teatud lisandväärtust kodanike jaoks läbi konkreetsete meetmete, näiteks energiapoliitika ja meil on siin konkreetseid eesmärke. ma arvan, et me peame järgima neid ühtseid eesmärke. me peame olema suunatud eesmärkide saavutamisele, et Euroopat läbipaistvamaks muutma kodan-, muuta kodanike jaoks ja et saata neile positiivset sõnumit. suur tänu. annan mikrofoni kohe proua Hübnerile üle, kes ütleb lõppsõnad. kas te tahate vastata küsimustele ja rääkida oma prioriteedist praegu? kohe, jah, selge. loodan, et loodan, et kõik mõistate mind. üldiselt öeldakse, et raha ei loe ma arvan, et ei tohi teeselda, et seekord tõepoolest see ka nii on, sest kõik teavad selleks, et tõhusad investeeringud nõuavad teatud kriitilist raha hulka ja mitte ainult Euroopa Liidu eelarvest. siin räägiti väikestest piirkondadest, kus ei ole piisavalt vahendeid äh, et isegi hakata probleemi lahendamisele mõtlema, sellepärast Euroopa Parlamendi komisjon ja teised püüavad teha kõik, et luua parim regulatiivraamistik, kuid meist ei sõltu see kriitiline rahastamise mass, mis on väga oluline, isegi kui ma tean, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole ainult rahastamine vaid siin on äh, palju muidki aspekte, mis on olulised. ma ei tahagi kokku võtta midagi, mis, mida te nii arukalt olete juba väljendanud, kuid suur tänu, et te olete näidanud üles tugevat vastutustunnet ja öö, äh, pühendumust koos töötada uue ühtekuuluvuspoliitika raamistiku väljatöötamise nimel. mina ise, volinik Haan ja eesistuja teame, et meil on regioonide komitee ja kõik teised sidusrühmad selja taga, kes meid toetavad. Teie kommentaaridest oli selge, et te olete meiega nõus, et majanduskasv peab tulema tänu tugevale pühendumusele kohalikul tasandil ja meie ülesanne siin Euroopa institutsioonides on teha kõik võimalik, et järgmise aasta lõpuks luua hea seadusraamistik, nii et teie saate oma tööd teha. ma arvan, et ma räägin siin kõigi nimel. samuti usun, et see, mida te öelda püüdsite, on see, et selle poliitikaga tuleb jätkata, eriti puudujääkide korvamise osas, kuid samuti arvan, et äh, Te ütlesite, et peaks keskenduma nendele piirkondadele, kus on vaja uusi investeeringuid ja uut konkurentsivõimet ning me peame paremini arvesse võtma ka regioonide erinevaid olukordi. territoriaalne ühtekuuluvus ja kohaliku tasandi ametivõimud on samuti arutellu kaasatud. ma loodan, et te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et territoriaalne ühtekuuluvus ei ole mitte ainult eesmärk, mida me tahame saavutada, sellepärast et see on lepingus niimoodi kirjas, vaid äh, minu meelest on selge, et teie tahate, et territoriaalne ühtekuuluvus äh, oleks äh, Äh, instrumendiks meie kätes, mille läbi saavutada paremat, rohkem majanduskasvu, paremat majanduskasvu ja see tähendab, et me peame saavutama tasakaalu ülalt alla ja alt üles suundade vahel. tahaksin veel lisada, et pärast seda, kui ma kuulasin seda piitsa ja prääniku lugu, siis äh, olen, oleme kõik nõus, et me ei taha Euroopa tulevikku rajada rangetele karistustmeetmetele, ma arvan, et makromajanduslik äh, tingimuslikkus võib olla tõesti ebaõiglane ja töötada meile vastu. see mõjutab äh, regioone, samas karistatakse ju hoopis riikliku tasandi käitumist nii et ma arvan, et tingimuslikkusmeetmed peaksid olema otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega ning me peaksime selle tõstatama dialoogis äh, komisjoni äh, liikmesriikide ja regioonidega. me ei rääkinud siin kuigi palju lihtsustamisest, kuid siin on meie eesmärgid väga selged ja küsimus ei ole mitte ainult juhtimises, vaid ka lõpu, lõppkasusaajates, kes seisavad silmitsi bürokraatiaga. ma, peame siin keskenduma ka tulemustele, kuid ainult tulemustele keskendumine ei tohi endaga kaasa tuua sellist olukorda, kus pööratakse rohkem tähelepanu tulemuste raporteerimisele kui tulemuste saavutamisele. ja territoriaalne tundlikkus on midagi väga olulist kui me rõõmustame kahe tuhande kahekümnenda aasta ees, eesmärkidega ühendamise üle, siis äh, on küsimus siiski territoriaalses tundlikkuses ja me ei tohi seda rakendada mõnda aspekti kahe silma vahele jättes mis puudutab rahastamist, siis me peaksime ka siin olema väga selged. üldiselt, millest, nagu mina aru saan, on meil tegemist väga hea ettepanekuga. ma olen kindel, et uued õigusaktid viivad meid edasi ja mitme tasandi valitsus on meile kõigile väga südamelähedane. see põhineb äh, laiapõhjalistel strate-, investeerimisstrateegiatel, mis kaasab ka erinevaid struktuurifonde ja siin on palju ära toodud ka selle kohta, kuidas seda võimalust kasutada, siin räägitakse ka stiimulitest ja tingimuslikkusest mida tuleks välja töötada niimoodi, et äh, keskendutaks rohkem tõhususele. ja samuti tuleb keskenduda ka territoriaalsetele eripäradele. seega tahaksin teid kõiki veel kord tänada sellest, et te meiega lõpuni jäite ja soovin teile palju edu kohtumistel ja aruteludel palun ärge ka unustage, et järgneva aasta jooksul on meil siin Regionaalarengu Komisjonis äh, ja läbi raportööride teiega tihe koostöö ette nähtud, nii et te võite alati siia tulla meiega asju arutama. suur tänu! enne kui me lahkume, tahaksin ka tänada omalt poolt, meil oli siin väga tihe ajakava, aitäh ka tõlkidele, ma tean, et inimesed räägivad ja kiiremini ja kiiremini, kui neil on vähe aega. ma olen kindel, et see arutelu kestab veel edasi ja et me arutame selle üle ka järgmisel aastal. siin on ka postkaarte, postkaardid, kuhu te saate äh, panna kirja oma ideed, kuidas tähistada kümnendat avatud uste päevade aastapäeva järgmisel aastal siis. nii et palun pange oma ideed siia kirja ja loodan, et teie ülejäänud nädal on sama meeldiv, aitäh!